kallid lugupeetud daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. et me saaksime tänase eh, arutelu käivitada väga aktuaalsel teemal, mis puudutab siis Euroopa Liidu eelarvega seotud rahaliste ja rahastamisvahendeid me ja meie pearaportöör soovisime teha ülevaate ja maha pidada arutelu meie eelarve arusaadavuse küsimustes ning äh, ka selles osas, mis sõnumi saadame me riigi- ja valitsusjuhtidele Euroopa Liidust ja mujalt. ning äh, seega pöördusime ekspertide poole et äh, äh, maha pidada kolm ümarlauda, millest esimene tegeleb sellega, kuidas Euroopa eelarve on arenenud ja millised on olnud muutused viimase kümne aasta jooksul. sissejuhatuse teeb äh, Giacomo Benedetto ning ma tänan teda selle eest, et ta siia tuli ja ta oma panuse andis. pärast tema sõnavõttu äh, toimub arutelu ja selleks on meil äh, aega tund aega. pärast küsime eelarvevahendite kohta, et Euroopa välistegevust finantseerida ning äh, sissejuhatuse teevad Sebastian Paulu ja Elsa Barrau, kes on on koostanud The Budgetary Tools for Financing the EU External Policies. toimub üldine arutelu ja siis veel kolmas osa, mis on pühendatud Euroopa strateegiliste investeeringute fondile Äh, see on näide rahastusvahenditest, eelarvelistest rahastusvahenditest. ja pärast äh, sissejuhatust, mille äh, autoriks on Georges Nunes Ferrer, toimub veel neljas arutelu, kus arutame tuleviku perspektiive ja räägime võimalikust tulevikust ning mm, selles osas aitab meid tugevasti kõrgetasemeline see töörühma koostatud raport, mille eesotsas oli Marju Mondi, selles osalesid ka Ramassuur, Verhofstadt ja Ravalfi, Ravalfi oleme ühe finantseerimistsükli lõppu jõudnud, kõik need rahastamisvahendid, kõik need usaldusfondid ja kõik need äh, eelarvesatelliidid näitavad, kui keeruline on äh, kokku viia see, mida soovivad teha Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit ja see, millised vahendid meil on. teame, et et äh, Euroopa Liidul on ambitsioone, mille ellusaatmiseks ei ole vahendeid ning äh, praegusel hetkel sõltub väga palju ka poliitilisest tahtest. kui keegi praegu ei soovi sõna võtta, siis paluksin, et sõna võtaks äh, doktor Giacomo Benedetto Good afternoon. tere, tere, tänan kutsumast. mul on väga hea meel, et ma saan täna äh, Euroopa Parlamendis esitada omapoolse panuse tänase pärastlõuna arutellu. ma räägin umbes kakskümmend minutit ja keskendun sellele, kuidas eelarve on arenenud ja muutunud viimase kümne aasta jooksul. minu nimi on äh, Giacomo Benedetto ja ma äh, olen äh, Euroopa Liidu poliitika äh, äh, juhataja Londoni ülikonnas, ülikoolis ja ähm, räägime siis eelarve rahastamisest ning see, need jagunevad siis ka sa, sa, sa, ja see algab neil, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli sada nelikümmend kuus miljardit ja seda umbes sama palju kui kulutati. ehk siis äh, arve ülejääk oli väga väike, kust need fondid tulevad, äh, väga suures äh, osas, nagu paljud teist teavad, tulevad need nii-öelda lisaks SKP-le pluss väike ressurss on nii-öelda tegelikud tegelikud omavahendid, mis tulevad tollitariifidest ning samuti ka väike osa käibemaksust ning kokku äh, moodustab see umbes veerand Euroopa eelarvevahenditest. ja selle alla kõige vastuolulisemalt äh, see tagasimaksete küsimus, millest kõige kuulsam on Briti tagasimakse ning Suurbritannia Mm, tagasimakse suurus tähendab, et netomaksed liikmesriikidelt tuleb üle vaadata, analüüsida, kalkuleerida ja Suurbritannia tagasimakse on see, mis mm, ka tekitas viimastel aastatel, viimase kolmekümne aasta jooksul arutelusid liikmesriikide vahel selles osas, kui suur nende rahaline panus Euroopa eelarvesse peaks olema. peale Suurbritannia äh, tagasimakse on veel kolm tagasimakse tasandit, äh, mida on nõudnud teised jõukad liikmesriigid. kõigepealt tagasimakse tagasimakselt, mis äh, on siis allahindlus sellelt korrektsioonil, mis saadetakse äh, Suurbritanniale, Saksamaa, Hollandi, Austria, Rootsi poolt, mõned riigid, Taani, Holland, Rootsi ja Austria saavad äh, ka kogu summa äh, allahindluse ning samuti ka vähendatud panus äh, käibemaksu poolt Hollandi, Saksamaa ja Rootsi puhul. niisiis praegusel hetkel on süsteem väga keeruline. siis eh, nagu ma ütlesin, see kõik eh, tekitab eh, netobilansi efekti, mis on äärmiselt oluline osa Euroopa Liidu eelarvest ning samuti ka Euroopa Liidu enda Eh, sissetulekute oma vahendite süsteemi juures. eelmisel nädalal arutas seda kõrgetasemeline oma vahendite töörühm. Eh, räägiti, kuidas seda netobilanssi eh, kasutada, on ka oluline osa sellest raportis. samuti üritatakse käsitleda mitmesuguseid ettepanekuid globa-, globaalsete kokkulepete, nii-öelda pakettkokkulepete eh, sõlmimiseks, eh, mis puudutaks siis eh, mitte ainult väljaminekuid, vaid ka sissetulekuid. tulles nüüd kulude juurde, siis mitmeaastane finantsraamistik, mida nimetati siis finantsperspektiividest, mis loodi kaheksakümne kaheksandal aastal neljaks, viieks või seitsmeks aastaks enne Lissaboni lepet oli eh, kõige viimane selline eh, raamistik võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal ning komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament koos eh, leppisid kokku paketis. nõukogu pidi otsustama ühehäälselt ning kokkulepe pidi minema ratifitseerimistele liikmesriikide parlamentidesse. see pidi garanteerima eh, võimalikult eh, kõrged ülemmäärad. see on eelistatav kaheksakümne kaheksanda aasta eelsele perioodile, kus otsustati eelarve iga-aastaselt eh, ja seega tekkis väga suur ebastabiilsus ja enne seda veel oli periood, kus iga-aastases eelarves kokku ei lepitud ja eh, eelarve osas lepiti kokku kuu, kuu järel. nüüd, mis juhtuks, kui eh, kokkuleppeid ei sõlmitud? see, ta ei juhtunud ja eh, ja finantsperspektiivide osas oli selge, et see oli nii-öelda äh, tuumarelv ehk siis äh, oli võimalik äh, igal kolmest institutsioonist äh, lihtsalt see pikaajalise kulude programmi tühistamine ja see tähendas seda, et komisjon, nõukogu või parlament võisid, võisid selle krediidipikenduse eh, edasi eh, lükata. see nüüd kõik eh, muutus Lissaboni leppega kahe tuhande üheksandal aastal ja siis töötati välja mitmeaastane finantsraamistik, kus reeglid tegelikult üsna vähe muutusid. mitmeaastane finantsraamistik, mille otsas lepiti kokku kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, lepiti kokku järgnevatel tingimustel kõigepealt on järjekord teine. Euroopa Parlament võib äh, ka ühes komisjoniga ja äh, äh, välja pakkuda mitmeaastase finantsraamistiku, sest vastav artikkel ütleb, et nõukogu annab nõusoleku mitmeaastasele finantsraamistikule pärast seda, kui parlament on omapoolse nõusoleku andnud. parlament peab isegi enne nõusoleku andma ja pärast äh, tuleb siis nõukogu poole nõustumine ning sõltuvalt sellest, kuidas seda tõlgendada, äh, annab see praktiliselt äh, Euroopa Parlamendile paralleelse rolli komisjoni omaga selles küsimuses. nõukogu endiselt otsustab ühehäälselt rohkem, aga liikmesriikide parlamendid enam mitmeaastast raamistikku ratifitseerima ei pea, see võimaldab suuremat paindlikkust. ja ükski kolmest institutsioonist ei tohi mitmeaastast eh, finantsraamistikku eh, eh, lõpetada, vaid lihtsalt, lihtsalt üle, jääk antakse üle järgmisesse aastasse. see annab suurema võimaluse kehtiva olukorra jätkumiseks. kaks tuhat kaksteist pannakse see eh, Euroopa aluslepingutesse sisse ning mitmeaastase eh, finantsraamistiku eellased ei olnud osa Euroopa lepingutest. ja see tabel on teile näidata ühte aspekti Äh, äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistest äh, tahaksin vaadata, et vaataksite esimest rida, mis on kollaseks värvitud. me näeme siin, et kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani üheksa protsenti pühendati kuludest konkurentsivõimelisele ja innovatsioonile. komisjon tegi ettepaneku tõsta see summa viieteistkümne protsendini, <clears throat> et, et, et olla kooskõlas Euroopa äh, kulukohustustega ning äh, lõpptulemus, millega nõustus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal nõukogu, oli see, et kolmteist protsenti ja selleks viimaseks arvuks ja mitte viisteist protsenti. näeme, et konkurentsivõimesse investeerimine kasvab, mis aga on väiksem kui see, mille komisjon algselt oli ette näinud. samuti näeme, et globaalsetes, globaalsed kulud langevad umbes viis protsenti <clears throat> näiteks maksetes eh, umbes eh, üheksasada kaheksa miljardit, eh, mitte üheksasada seitsekümmend kaks miljardit. nii et globaalne, et eelarve globaalses vähenemises näeme kahe protsendi, vist langust, mis läheb siis kaugemale kui inno-, inno-, investeeringud konkurentsivõimesse. nii kui me näeme ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitika küsimusi, siis näeme, et need mõlemad poliitikavaldkonnad on üsnagi kaitstud, ehk siis eh, kakskümmend kaheksa protsenti kogu komisjon välja ja kokku lepiti kahekümne üheksas protsendiga, see tähendab, et poliitiline ja õiguslik kaitse on mõlemal valdkonnal väga tugevad. tulen nüüd kohe selle juurde, sest eelarve, kui see eh, eelarve vastu võetakse, on Euroopa Liidus eh, kahekordse eelarvestamise süsteem ehk siis, eh, ehk siis assigneeringud ja virtuaalne raha ja tegemist on õigusliku garantiiga et äh, teatud projektidele äh, äh, määratakse teatud hulk raha, ehk siis maksed, reaalne raha ähm, jõuab üle kohale hiljem. mõnikord näiteks põllumajandusküsimustes jõuab raha enne kohale, see on praktiliselt N pluss null ehk siis samal aastal, kuid tavaliselt samas näiteks on tavaline ka raha eraldada kolm aastat hiljem maksed on alati eh, madalamad kui kulukohustused, sest kõikidele tingimustele, tingimustega ei ole nõus tihtipeale, ei suudeta kohapeal kaasfinantseerimist garanteerida, aga seega üldmaksed on madalamad ning äh, täitmata kulukohustused on äh, teatavasti üsnagi kõrged. ja üks faktoritest, mis äh, muudab äh, investeerimise küsimuse keeruliseks, näiteks ka õigusküsimustes, on see, et eelarves äh, on sellised asjad nagu diferentsi-, diferentseeritud ja mitte diferentseeritud maksed. diferentseeritud maksed äh, on äh, mõeldud põllumajandusele ja halduskuludele, see tähendab, et seal pole kaasfinantseerimist vaja ning et äh, üldmaksed järgnevad kulukohustustele praktiliselt automaatselt. diferentseeritud maksed äh, tähendavad aga seda, kus kaasfinantseerimine on kohustuslik ja rubriigis üks A ja rubriigis kolm on selle ette nähtud selleks omaette rida ja kui me räägime põllumajandusest, siis äh, on see üsnagi priviligeeritud võrreldes muude investeerimispoliitikatega. samas on äh, meil äh, olemas ka selline nähtus nagu näiteks eraldis ja e-, e-, eeleraldis ja <clears throat> siin on meil investeeringud kasvu, samuti ka avalikutesse varadesse, samuti eh, kui nüüd eh, vaatame neid kokkuleppeid, ma räägin siin eh, kokkulepetest mitmeaastase finantsraamistiku osas pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, äh, siis on väga lihtne öelda, et põllumajandust ja ühtekuuluvuspoliitikat kaitsevad liikmesriigid, see võib nii olla, kuid see ei ole ainukene seletus. Neid kaitsevad ka õigus, neid kaitseb ka õigusraamistik, mis annab erigarantii põllumajandusele äh, ja ühtekuuluvuspoliitikale kuidas see eh, kajastub iga-aastases eelarves pärast kahe tuhande kümnendat aastat, kui Lissaboni lepe sõlmiti, enne kahe tuhande kümnendat aastat, kui Lissaboni lepe sõlmiti. iga-aastane eelarve läheb, võetakse vastu, kuid alati finantsperspektiivide raamides ja piirangutele alludes. ja ülemmäär eh, pandi paika finantsperspektiivide poolt, aga nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega võis äh, seda ülemmäära tõsta. parlament oli samuti kaasatud sellesse protsessi äh, vastavalt äh, artiklile kakssada seitsekümmend üheksa punkt üheksa. Euroopa Parlament koos vähemusega, vähemusosaga valitsustest nõukogus võis äh, hääletada, et vähendada kohustuslikke kulusid, kuigi sellised maksed äh, olid õiguslikult kohustuslikud. nii et äh, jah, see tähendas, et parlamendil oli õigus eelarvet kärpida, kuigi seda ei pruugitud kasutada, kui olid õiguslikud nõuded olemas. ja juhul, kui nõukogu ja parlament ei suutnud omavahel kokku leppida, siis eh, eh, mitte, et ei tekiks olukorda, kus eelarvet eh, ei ole ja kui parlamendil oli piisavalt suur enamus, võis siis nõukogu ja parlament ja nendesse otsuse kõrvale vaadata, mitte kohustuslike kulude osas parlamendi poolt ja äh, kohustuslike kulude osas äh, nõukogu, nõukogu poolt. see tähendas seda, et kui äh, osapooled ei suutnud kokku leppida, siis nõukogu sai ähm, garanteerida põllumajanduse osas otsemaksed ning ka välispoliitilistes küsimustes ning mittekohustuslike maksete osas teatud äh, rubriikides sai parlament enda eelistused läbi suruda Euroopa Parlamendil oli ka õigus tagasi lükata kogu eelarve kahe kolmandiku häälteenamusega, miks võiks ta seda teha, viimastel aastatel ei äh, äh, olnud enam põhjust äh, seda teha parlamendis, minevikus äh, võis parlament äh, saada, soovida selle abil garanteerida endale suurem kontroll ülejäänud eelarve osas ja kui see nii läks, siis nõukogu võis ka keelduda eelarvest pärast esimest lugemist ilm, mille juures ja siis tekkis võimalus otsustada kaheteist kuu kaupa, mis võimaldas eh, eh, teha ajutisi eelarveid, võttes aluseks eelnevad kulud ning nõukogu võis need paika panna kohustuslike kulude osas Euroopa Parlament, aga paika panna igakuised kulud mittekohustuslike eh, kulude osas vastavalt eh, ülemmääradele. ja see aitas ka jätkata eh, kontrolli igakuiste kaheteist, kui see ajutiste eelarvete osas praegusel hetkel. ma lisan need lisadokumendid veel täisdokumenti ka, aga kui me vaatame seda graafikut Lissaboni eelse aja kohta, see on muidugi väga lihtne graafik siin, ühemõõtmeline selle eeltingimuseks on see, et komisjon ja parlament tahab suuremaid kulusid ja nõukogu või vähemusvalitsusi, kes suudavad blokeerida arutelud nõukogus, saavad siis pidurdada neid lisakulusid ja siin graafikul on näha, et kui tekib eriarvamus, siis Euroopa Parlamendil on võimalus äh, lisada, äh, seada mittesiduvad kohustused ja nõukogu kvalifitseeritud enam, enamusega võib äh, seada prioriteet, kohustuslikud kulud, näiteks nagu põllumajandus ja seada mitmeaastased piirmäärad oluline siinjuures on see, et millised liikmesriigid saavad otsustada, kas on kvalifitseeritud häälteenamus koos või ei seega meil on grupp liikmesriike, keda nimetatakse teinekord ka parema kuulutamise või Nordvägi grupiks. selles osas oli Ühendkuningriik ja hõlmas Põhja ja Kirde-Euroopa, vabandust, Loode-Euroopa riike. Nendest koos ei piisanud, et saada kvalifitseeritud häälte, et seda kvalifitseeritud häälteenamust blokeerida. kui Saksamaa näiteks oleks endaga liitunud, oleks sellest piisanud. ja seega otsustavaks nõukogus see, kes otsustab, mis on kohustuslike kulude määr ja et kas äh, piirmäärasid ületatakse või ei, on väga tihti äh, Saksamaa. tõenäosus selleks on väga suur. kui küsimus on tõesti äh, selles, siis selles, et kas kvalifitseeritud häälteenamus saadakse kokku või ei. nüüd pärast Lissaboni lepingu jõustumist võetakse eelarvet vastu vastavalt mitmeaastasele e, eelarveperioodile ja seal seatud lagedele. Need piirmäärad endine artikkel kakssada seitsekümmend üheksa punkt üheksa on välja võetud ja ma ei ole veendunud, et kõik juristid on selles küsimuses ühel arvamusel, aga on levinud seisukoht, et kui piirmäärasid ületatakse, siis on selleks vaja nõukogu ühehäälsust, mitte kvalifitseeritud häälteenamust. Euroopa Parlamendil on nüüd siis äh, ainsa ja ühe lugemise kord, see tähendab seda, et on vähem aega asju läbi rääkida või seada punaseid äh, piirmäärasid konstruktiivsel viisil enam ei eraldata omavahel äh, erinevate kuluartiklite äh, hääletussüsteemi, seega jooned kohustuslike ja mittekohustuslike kulude vahel on eemaldatud. Euroopa Parlament hääletab äh, liikmete enamusega, see tähendab seda, et need liikmed, keda ei ole kojas või jäävad erapooletuks, tegelikult äh, mõjuvad kui vastuhääletajad, alati on vaja kolmsada seitsekümmend kuut poolthäält, et äh, muuta iga-aastast eelarvet ja kui nõukogu ja parlament jäävad eriarvamusele, siis läheb eelarve lepituskomisjoni vastuvõtmiseks. kui nõukogu äh, vähemusvalitsuste äh, najal, kes suudavad äh, blokeerida kvalifitseeritud häälteenamuse või kui parlament ei ole lepituskomisjoni lahendusega nõus, eelarvet ei ole, tuleb teha uus ettepanek komisjonilt nii et äh, vastastikune veto või vastastikune mahahääletamine on palju lihtsam. Euroopa Parlamendil on tegelikult väga kaudne jõud uuesti esitada kõik oma esialgsed muudatusettepanekud, kui nõukogu oma seisukohta on muutunu, muutnud, kui äh, lepituskomisjonis on eelnevalt kokku lepitud eelarves, aga nõukogu pärast muudab seisukohta. see ei ole väga realistlik ettepanek, aga kui see peaks juhtuma, ega ta ei juhtu sellepärast et minu tõlgendus on, et nõukogu peaks äh, lepituskomisjoni viimaseks faasiks ja äh, valitsused, kes on nõukogus esindatud, ei ole kunagi nõus äh, ennetavalt lepituskomisjoni jooksul nõustuma eelarvega, sellepärast et trahvid, mis nad selle eest maksaksid, oleksid väga-väga suured ja see vähendaks nõukogu läbirääkimiste võimalusi aga kõige plahvatusohtlikum osa, mida võib-olla ei ole veel täiesti hinnatud, on uus artikkel kolmsada viisteist, mis puudutab siis seda äh, kaheteistkümne eelarve asja. selline asi leiab siis aset siis, kui eelarves kokku ei lepita. nagu ma ütlesin, eelarvet on alguses äh, lihtsam tagasi lükata sest et parlament ja nõukogu peavad mõlemad olema nõus ja kui üks pool ei ole nõus, siis eelarvet ka ei tule. ja siis, kui seda kokkulepet ei tule, siis tulevadki kaksteist eelarvet aasta kohta. sellistes tingimustes siis on nõukogu see, kes paneb paku pii-, pak-, paika piirmäärad ja parlamendil on ainult üks võimalus siin, kas külmutada või vähendada neid kulusid, ta ei saa neid tõsta nii et parlamendil on, äh, võidab äh, kaheteistkümne eelarve puhul selle eelis, et ta võib summasid vähendada, aga tal ei ole mitte mingisugust äh, mõju enam nende varasemate mittekohustuslike kulude osas. ja siin graafikul on see siis näha, status quo kinnitatakse siin, kui mõni ainus ainus äh, liikmes, ainult üks liikmesriik saab piiride ületamise peatada iga-aastases eelarves ja tegelikult äh, see liikmesriik, kes võib ära otsustada siis lõpuks selleks, kas saadakse kokku kvalifitseeritud häälteenamus või ei, paneb paika ka tegelikult need summad, Saksamaa või Prantsusmaa siis tihti. ja kõige tagasilükkamine on lihtsam, kas viisteist rahvasaadikut lepituskomisjonist või äh, neli liikmesriiki, kelle äh, koondelanikkond äh, on vähemalt sada seitsekümmend üheksa miljonit elanikku, võivad selle tagasi lükata. parlament ei saa enam varasemate mittesiduvate kulude osas oma eelistusi seada, parlament ei saa parlamendil tegelikult ei ole enam mingit motivatsiooni tagasi lükata eelarvet, sellepärast et nad kaotavad oma pädevuse eh, siis, kui kaksteist eelarvet võetakse eraldi vastu ja parlament saab endale õiguse vähendada või külmutada summad, mis on ette nähtud kaheteistkümne eelarve puhul. ja seega pädevus tõuseb ainult siis, kui parlamendi eesmärgiks on äh, vähendada kulusid ja seega põhiline küsimus ongi see, et kes tahab mida teha. kui parlamendi eesmärgiks on va-, vahendeid vähendada, siis nad võidavad. kui on nõukogu, siis võidab nõukogu. selle lingi alt, see on ka minu esitluse kirjalikus versioonis sees, toob välja iga-aastaste eelarvete arvud ja kahe tuhande seitsmendast aastast ka rubriikide kaupa ja eelarve rea-, vabandust, jagude kaupa kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kümne aasta vahel oli makseeraldiste vahe selles osas, mida tahtis nõukogu ja mida parlament tahtis umbes kuus koma üks protsenti, parlament tahtis tavaliselt keskmiselt kuus protsenti rohkem kui nõukogu. viiel aastal pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist sa-, sai sellest kuuest protsendist umbes kolm protsenti ja me oleme tunnistajaks sellele, et parlamendi ja nõukogu eelistused hakkavad teineteisele lähenema, miks? see on arutelu küsimus, põhjuseks võib olla see, et parlament on aktsepteerinud seda, et on äh, vähem realistlik äh, kauplema hakata nende arvudega, mida nad varem oleks võib-olla leti löönud. Äh, mis nüüd puudutab kohustusi, siis need on palju lähemal teineteisele ja Lissaboni leping neid ei muuda. ja edasi lõpetuseks äh, ma rääkisin sellest, kuidas nõukogu tavaliselt tahab äh, vähem kulutada, see on nende, see oleks, nad eelistaksid seda. Nad tahavad, et lihtsalt kulutataks vähem, kui parlament seda ette näeb, mitte et nad alaliselt, alati tahaksid äh, raha rohkem kokku hoida. tegelikult äh, on ka nõukogu igal aastal mõõdukalt tahtnud eelarvet suurendada, välja arvatud äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui viimane MFF vastu võeti, siis oli tõesti väga suur langus sees nende plaanides. aga kui nõukogu tahab eelarvet vähendada, siis nendel on ka võimalus ja pädevus seda teha. see leidis aset kaks tuhat üksteist aastal kahe tuhande üheteistkümnendal aastal nõukogu sai peale suruda oma eelistused nii assigneeringute kui ka kohustuste osas nii kokkulepitud eelarves kui ka paranduseelarvetes, mis tulid sellel aastal hiljem. pärast aastat kaks tuhat üksteist anti nõukogule võimalus rohkem vahendeid eh, suunata läbi paranduseelarvete ja kulukohustuste väga kont-, range kontrolli ajal hoidsid nad kokkulepitud eelarvet ja see on märk, millest ma tahaksin rääkida. pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat on äh, nõukogu tahtnud äh, seda, et esialgu on niisugused määrad äh, makse assigneerituse osas madalad, mitte kohustuste osas, vaid assigneeringute osas. ja pärast seda suurelt ja heldelt on nad lubanud seda, et Euroopa Liidu eelarvesse paranduse eelarvete läbi tuuakse rohkem vahendeid. seega nõukogu kasutab ähm, tegelikult äh, sellist äh, jaokaupa toitmist nii-öelda ja tilgutab sinna vahendeid läbi paranduseelarvete. ja võtan kokku ja räägin paari sõnaga eurokriisist ja mõningatest mehhanismidest, mis on kasutusele võetud sellega maadlemiseks. aastal kaks tuhat üksteist, see oli siis see aasta, kui makseassigneeringud ja kõik teised eelarvevahendid sealhulgas kulukohustused said löögi. miks see nii oli? Äh, kasinuskavade pärast äh, väga suured valitsused ütlesid, et me oleme siseriiklikul tasandil rahasid kokku hoidnud ja seda tuleks teha ka Euroopa tasandil. ja tahtsin veel öelda, et ähm, võim seda kulu ähm, vähendada oli tegelikult äh, võimalik ainult tänu Lissaboni lepingule majanduslangus äh, mõnedes liikmesriikides äh, vähendas oluliselt äh, rahvuslikku kogutulu, mille alusel need sissemaksed välja arvutatakse. mitmeaastane finantsraamistik kuivas viie protsendi võrra kokku aastal kaks tuhat kolmteist ja iga-aastased eelarved üldiselt ei vähenenud, kuid teinekord suurendati neid siiski veel piirmäärade seas, välja arvatud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kus äh, vahendid äh, langesid võrreldes eelmise aastaga, aga see oli uue, äh, uue eelarveperioodi esimene aasta. Euroopa Liidu eelarve tagab ka Euroopa finantsstabiilsuse. see on praegu stabiilne kuuskümmend miljardit, kui Iirimaal või Portugalil midagi ei juhtu räägiti ka sellest, et milline on Euroopa eelarve mõju Euroopa finantsstabiilsusmehhanismile äh, ja tegelikult selle mõju on praegu väiksem kui, kui varem. samas aga siseriiklikud rahandusministeeriumid, kes arvavad, et nad panustavad omavahenditesse, Neid võib tabada süsteemi tõrge ja kui see juhtub, siis nad tahavad toetuda kahele teisele solidaarsusmehhanismile, Euroopa stabiilsusmehhanismile ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanismile. ja see mõjutab otseselt seda, kuidas rahandusministrid lähenevad Euroopa Liidu eelarvele ja kasinusele. nagu ma ütlesin, Euroopa finantsstabiilsusmehhanism loodi aastal kaks tuhat kümme, Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank olid valmis käivitama Iirimaa ja Portugali jaoks eraldi programmi. see võimalus põhu, püsis õhus kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. keskpank tegi uuringu, tegi, oleks pidanud tegema soovitavuse ja kvalifitseeritud häälteenamus. sellest oleks, sellest piisaks selleks, et võlakirjade müüki käivitada, selleks, et leida selle kahe riigi jaoks vahendid ajutiselt näete aastal kaks tuhat viisteist ette äh, tagatis äh, Kreeka jaoks ja EFSM nüüdseks on siis kinni, äh, on hääbumise teel. EFSF, Euroopa Finantsstabiilsuse Fond, kehtis ka aastani kaks tuhat kolmteist, uusi laene ei anta ja Euroopa stabiilsusmehhanismi grant, mis käivitati aastal kaks tuhat kolmteist. ja need grandid annavad siseriiklikud rahandusministeeriumid on palju kõrgem, umbes seitsesada viis miljardit. ja äh, see võib-olla ra-, mõlgub rahandusministritel meeles, kui Euroopa Liidu eelarvest räägitakse, aga otseselt need ei mõjuta Euroopa Liidu eelarvet. sellega ma nüüd lõpetaksin. suur tänu selle ajaloolise ülevaate eest, nagu me aru saame, Lissaboni leping öö, äh, oluliselt vähendas Euroopa Parlamendi eelarvepädevust ja nagu ütlesite, ähm, jah, võib küll olla nii, et Euroopa Parlament äh, tahab vähendada kulusid, aga see üldiselt äh, ei ole meile loomupärane ja nüüd siis äh, EFSM äh, tagatised, aga doteeriti ka kapitali liikmesriigide eelarvetest euroalas, mis viib äh, selleni, et tekkis soov, et euroalal oleks eraldi äh,, eraldi äh, süsteemid. meie ka liitunud härra Lamassuur, ma tean, et teil on väga kiire ja te poolusite sõna, nii et palun. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, tänada ähm, selle tänase uuringu autorit ja ma tahaksin natukene täiendada seda, mida ta ütles ja ka äh, ajaloolise tagasivaate teeksin, aga poliitilist laadi on see, mis selgitab võib-olla natukene seda, miks me oleme täna sellises olukorras, nagu me oleme. kõigepealt esimene märkus äh, me oleme eh, rahva asemikud ja me oleme üsna üllatunud, et me peame ütlema, et Euroopa aruteludes on Euroopa eelarve ja selle rahastamine justkui nagu mingi must auk. enamus riikides, enamus valitsustest ja valimiskampaania aegadel Euroopa eelarvest üldse ei räägita. see on üllatav eh, ja eh, see on ka üks esimestest põhjustest, miks me oleme täna äh, sellises olukorras, nagu me seda oleme. ajalooliselt ei tohi unustada, et esimene suur poliitiline kriis, mille niinimetatud ühisturg üle elas, kakskümmend viis äh, märts tähistame me kuuekümnendat Rooma lepingute aastapäeva, oli äh, nimetatud tühja tooli periood Äh, kindral de Gaulle, äh, toonane Prantsuse president kuuekümnendate aastate teisel poolel, oli selle taga ja tegelikult äh, puudutas see just nimelt seda eelarve küsimust, ühenduse eelarvet ja tema rahastamist. see kriis, see lõppes poliitilise kokkuleppega, mis ajanes kolmele punktile. kulud kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti kuludest läks äh, toona põllumajandusse, see oli ainus asi, mida Prantsusmaa toona huvitas ja poliitilises kontekstis oli äh, Prantsusmaa toona kuue riigi seas kõige mõjusam äh, ühistururiik, siis omavahendite küsimus, mille ette nägi leping, nimelt tollitulud toona oli tegemist veel protektsionistliku äh, süsteemiga ja tollid tõid sisse väga palju raha nii tööstus kui ka põllumajandustoodete pealt ja siis Euroopa Parlamendi roll. sellest hetkest Prantsusmaa pidi tunnistama, et äh, kui meil on mingisugune omavahenditega eelarve, siis peab kontrolli omama parlamendi taoline institutsioon parlament siis ei olnud veel otse valitud organ, aga natukene hakkas ta juba rolli mängima. kõik unustasid ära selle aga, et eh, enne Rooma lepinguid, eh, viiekümne esimese aasta söe- ja teraseühenduse leping nägi ette eh, föderaalse eelarve allika, nimelt öö, öö, kaevandustööstuste äh, ja terasetööstuse ettevõtetele peab pandav maks, mis kahe tuhande kolmanda aastani kehtis. isegi Ühendkuningriik ei suutnud seda muuta, sest nemad liitusid äh, Euroopa Liiduga seitsmekümnendate alguses, isegi Thatcher ei suutnud seda ümber muuta ja äh, see ja oli suureks probleemiks paljudele taolistele ettevõtetele kaheksakümnendatel aastatel. see leping kehtis siis eh, esimese kahekümne aasta jooksul. ja siis muudeti asja. nimelt eh, nii-öelda kääride meetodiga kulud eh, tõusid, uued poliitikad, mille tõid sisse siis uued aluslepingu vormid ja lisaks äh, sellele esimesed äh, laienemised ja Euroopa Liiduga liitusid riigid, kelle keskmine sissetulek oli allpool keskmist liidu sissetulekut ja, ja see öö, ähm, tähendas äh, suurt vajadust struktuurivahendite järgi, kulud seega tõusid ja teisalt vahendid vähenesid, tollitulud vähenesid, sellepärast et sõlmiti vabakaubanduslepingud. ja siis veel üks uskumatu fenomen mis äh, mit, mitte ühtegi juristi ega poliitikat ei, äh, poliitikut ei kõigutanud, nimelt äh, omavahenditele piiri ettepanemine. omavahendite sisse lülitate küll käibemaksu tulud, aga samm-sammult, aasta-aastalt tegelikult röövis äh, selle ära sise, röövisid selle ära siseriiklikud äh, ministeeriumid ilma igasuguse äh, aruteludega üheski parlamendis ja ilma selleta, et ministrid ise oleksid sellest arugi saanud. ja me jõudsime siis olukorda, kus samm-sammult, järk-järgult, arvestades seda, et omavahendid järjest vahenesid asendati need eh, siseriiklikest eelarvetest eh, tulevate vahenditega, mis siis praegu tänaseks annavad seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest ja mis järsku tõid kaasa kolm poliitilist tagajärge. esimene poliitiline tagajärg see on üks nendest valdkondadest, kus Euroopa integratsioon on saanud juba vähikäigu. tavaliselt öeldakse, et äh, iga uue aluslepinguga Euroopa Liit mitte ainult ei laienenud, vaid ka äh, integratsioon süvenes, Euroopa Liidu pädevused suurenesid, aga tegelikult ei, selles konkreetses valdkonnas äh, see vähenes. teine tagajärg sellest hetkest, kus siseriiklikud eelarved hakkavad rahastama ühenduse eelarvet, ja Euroopa Liit äh, tegelikult taandub sellega täiesti tavaliseks äh, rahvusvaheliseks organisatsiooniks, äh, sarnaseks ÜRO, WTO ja teiste taoliste organisatsioonidega, kus liikmesriigid teevad siis sissemakseid vastavalt kas siis SKP-le või, või mingite muude kriteeriumite alusel. ja selles suunas on tegelikult taandunud ka Euroopa Liit ja mitte ükski rahandusminister järsku ei tahtnud või ei soovinud tõsta neid, tõsta makse selleks, et rahastada Euroopa Liidu poliitikaid ja see tähendab seda, et kakskümmend aastat ongi jäänud siis kinni Euroopa Liidu eelarve selle ühe protsendi peale Euroopa Liidu SKP-st. ja kolmas tagajärg eelarve, mis ei kasva, sellest äh, väga suur osa on suunatud tegelikult eilse maailma prioriteetidele, mitte tänase maailma vajadustele ja homse maailma vajadustele. me näeme seda igal aastal äh, läbirääkimistel ja eriti oli see nii aastal kaks tuhat kolmteist mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel. eilse poliitika prioriteetide teenimine ehk siis teisisõnu äh, põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, see vastab ka nendele sissemaksetele ja eelarvetele, mis on tehtud äh, liikmesriikide kaupa ja iga mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimise ajal on kõikide liikmesriikide juhid äh, kõigepealt lahingus selle niinimetatud just retouri ehk õiglase tagasisaamise eest äh, ja võitlevad kõik oma siseriikliku poliitika ja selle vahendite eest. üks äh, sellise olukorraga võib-olla kõige šokeerivamaid iseloomujoone on selles, et äh, Euroopa Liidu kulutuste osa sõltub otsustest, mis tehakse läbipaistvalt parlamentaarse demokraatia alusel äh, Äh, ja kus võetakse arvesse seda, mis äh, toimub liikmesriikides ja e-, liikmesriikide äh, rahakotiga, on sissetulekute osas täiesti parlamentaarse kontrolli alt väljas, aga sellel ei ole üldse mingisugust poliitilist kontrolli, ma olen täiesti veendunud, et kakskümmend kaheksa ministrit, kes vastutavad rahakoti eest liikmesriikides, mitte kaks ka nende seest ei tea, kes teavad täpselt äh, et äh, kui palju, kui suured need äh, kulud on võrreldes sissetulekuga, mina arvan, et see üksik, mitte keegi ei tea sellest seda. Need on arutelud, mida tehakse kesk äh, tasandil, kusagil direktorite tasandil, ministeeriumites. ja mis on selle tulemuseks, on see, et aastal kaks tuhat kolmteist kui toimusid äh, läbirääkimised äh, ülemkogus äh, mitmeaastase finantsraamistiku osas eelarveperioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ja mul oli muuseas privileeg osaleda seal ülemkogul, toonase ülemkogu eesistuja kutsel, kes oli uhke tõsiasja üle, et debatti ei toimunud. ja ta ütles mulle, et pihtis mulle justkui nagu seda, et äh, tegin kingituse kõikidele kahekümne kaheksale ministrile, prantslased tahtsid põllumajanduse rahasid, poolakad ühtekuuluvus, äh, inglased teadusuuringutesse ja nii edasi ja tegin kõigile kingituse. ja lõpuks äh, tõin nad kokku ühe korra, pärast siis sellist pihitoolis istumist igaühega eraldi kaks Äh, päeva järjest, võtsin nad korraks kokku, ütlesin, kõik on rahul ja võetakse ühehäälselt vastu see eelarve. mis tähendab seda? sellel ajal, kui meie riigi ja valitsusjuhid oleksid esimest korda omanud võimalust äh, pidada maha sisuline arutelu Euroopa poliitika kohta Lissaboni lepingu alusel, mis esimest korda selle eelarveperioodi jooksul kehtis täie perioodi jooksul. Eh, ela-, olime kanna-, elanud läbi euroala kriisi ja majanduskriisi ja, ja ajal, mis oli väga palju teemasid, mille oleks võinud tõstatada selle ülemkogu päevakorda kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend strateegiad, tegevuskavad, kõik oli ju sattunud ohtu selle majanduskriisi pärast ja Erasmus oli ka peaaegu et haihtumas, kuivõrd ei olnud rahalisi vahendeid. ei, mitte poolt sõna ka ei räägitud üheskoos ja selle üle oli uhke Euroopa Ülemkogu eesistuja ja seega oleme jõudnud olukorda, mis on täiesti vastuvõetamatu. poliitilised tagajärjed lisaks nendele mõtetele on, kõigepealt ei tohi olla üllatunud, kui tekib äh, lõhe Euroopa Liidule antud pädevuste, ambitsioonide, mille kuulutavad välja meie suured juhid, peaasjalikult ülemkogu äh, eesmärkide, mille seab Euroopa Komisjon ja mille kinnitavad parlament ja nõukogu ühelt poolt ja teiselt poolt siis äh, ressursside vahel. Euroopa tahab rahastada ülemaailmseid poliitikaid, aga kujutab ette seda, et seda on võimalik teha mingi sandikopikatega. teisalt äh, teine poliitiline tagajärg Euroopa Liit, arvestades, millised ähm, meil on juriidilised võimalused, siis äärmisõngused võimalused ja pädevus võrreldes meie vähedustega, oleme me tegelikult kuritarvitanud eelarvepädevust äh, lihtsalt äh, selleks, et, äh, et pakkuda tarbijatele nii-öelda präänikuid. nii et kui me haarame härjal äh, sarvist, siis kõigepealt üks, äh, jah, see seadusandlik sarv on meil tugev, aga eelarvesarv lihtsalt äh, pudeneb meil äh, käe all kokku ja see ongi põhjus, miks Euroopa on ülereguleeritud, mille üle kõik kaevlevad. ja lõpetuseks me näeme tänase arutelu peamist teemat välja tulemas, nimelt tekivad satelliiteelarved, sest et tuleb ju tegutseda, kui tekivad olukorrad, ühenduse eelarve aga ei võimalda tegutsemist ja see tähendab seda, et eh, liikmesriigid hakkavad looma neid väikeseid satelliiteelarveid ja iga kord siis äh, tuuakse raha sisse liikmesriikide eelarvest ja tulemuseks on see, et mitte mingisugust parlamentaarset järelevalvet ei ole. tegemist ei ole ühenduse eelarvega ja seega kaob see kontroll ära minist-, rahandusministrid äh, kirja-, samas äh, räägivad äh, parlamentide ees kodus, sellepärast et rahvusvaheliste lepingute kohaselt peavad nad seda tegema, Euroopa lepingute kohaselt peavad nad seda tegema ja seega parlamendil on ainus võimalus öelda jah või jah, ilma et meil oleks võimalus muuta neid arve, mis on välja pakutud. kuid lisaks sellele, et ei ole parlamentaarset järelevalvet, ei ole meil ka poliitilist juhtimist näha keegi ei korralda neid asju seal galaktikas. Euroopa Liit suunab raha natukene igale poole, erinevatesse poliitikavaldkondadesse, ilma et need oleks teineteisega kuidagi seotud ja teinekord isegi lähevad teineteisele vastu. ma lõpetan ühe soovitusega me ei tule välja sellest ähm, äh, võimu äh, hullusärgist, kui äh, me ei lahenda omavahendite küsimust. kui me ei saa juurde uusi omavahendeid ja sellega see kõrge ekspertide rühm ka tegeles, kelle raportiga nüüd komisjon peab edasi tegelema. aga öö, täiesti poliitiliselt silmitsi seistes valijatega ei saa me rääkida sellest, et meil on vaja omavahendeid, kui me samal ajal ideaalis enne seda veel, kui me seda palume, ei too tõendeid selle kohta, et seda raha on vaja selleks, et rahastada kulusid, mille tegemine on rahvusvahelisel tasandil mõttekam kui äh, siseriiklikul tasandil. ehk teisisõnu, peame hakkama rääkima lähimuspõhimõttest, me peame suutma näidata, et üks euro, mis on kulutatud Brüsselis, annab kokku hoida rohkem kui ühe euro pealinnades. see äh, annaks meile pideva eelarve Äh, makse on alati üks, kuid me peame suutma näidata, et äh, meie poliitikate tõhusus on suurem. mõnda aega juba oleme me pöördunud Euroopa Komisjoni poole selles küsimuses, sellepärast et nemad on naised, kes selle töö, too saaksid ära te-, töö saaksid ära teha, et viiksid läbi analüüsi paljudes valdkondades minu pärast koos kontrollikojaga või äh, kontrolliorganitega liikmesriikides, et äh, meile antakse äh, garandid selle kohta, et kui me näiteks loome Euroopa Liidu välisteenistuse või julgeoleku või toiduainete tarnekindluse ameti või kui loome oma piiri- ja rannikuvalve, et äh, see mitte ainult ei suurenda ähm, äh, koormat maksumaksjale, vaid me peame näitama seda, et see toob suurema tõhususe ja et väheneb isegi äh, selle asja hind, see on asi, millest me peame hakkama praegu rääkima ja iga kord, kui me uue poliitika käivitama, peame me niimoodi selle asjale lähema või me loome mingisuguse uue Euroopa instantsi. suur tänu selle sõnavõtu eest Mm, see on tõeline teekaart eelarvekomisjonile. saame aru, et tegemist on tõeliselt ajast maha jäänud eelarvega ja oleme halvatud, sest me tegeleme ainult äh, kulutuste ja mitte sissetulekutega. ja see kõik on tegelikult üsnagi hirmuäratav ja tundub rohkem eelarve mängimise moodi. härra Pööge, palun mikrofon, palun. ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite praegu lõpus. Euroopa Parlament on kaotanud osa oma eelarvepädevusest viimastel aastatel. Alain rääkis kahe tuhande kolmeteistkümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta MFF-ist äh, väga selgelt, aga tegelikult äh, sellel on veel üks eelmäng Al-, Alain oli ise kohal, mäletate, äh, fraktsiooni juhid olid kõik kohal, siis liikmesriikide poliitikud samuti, kes tahtsid äh, parlamendil üldse ära võtta eelarvepädevused. ja siis meie kolleegid ühendatud jõuga fraktsioonide üleselt, neil õnnestus veel napilt saavutada see, mis praegu Lissaboni lepingus on sees ja seega liikmesriikide poole suhtumine tuli muidugi kaasa ka nendel aruteludel. kõik, kes konvendis osalesid, teavad seda. ja kõik, aga see asi läheb edasi. ja kui me tulevikus räägime tulevikust ja uutest instrumentidest ja sellest niinimetatud galaktikast. viimane areen viimane näitemäng toimus siis EFSM-iga kuuskümmend garanteeritud miljardit Euroopa eelarvest. no kuidas selle jõuti? Euroopa Liidu komisjon vaikis, oli nimelt üks pikk öö kartuses Aasia turgude avamisel loodi see EFSM, kuigi samas ei teadnud, milliseid vahendeid selleks võetakse, tuldi selleni, et on ju omavahendite äh, ülempiir ja siis mitmeaastase finantsraamistiku ülempiir ja seal vahel on natukene õhku, seal on äh, mitte euroala riikidesse kuuluvate rahastamise vahendid, äh, need vahendid võeti ära, arvati, et seda ei ole enam vaja ja siis otsustati, et pannakse kuuskümmend miljardit tagatiseks. finantsraamistiku ja omavahendite piirmäärade vahe ilma, et keegi oleks üldse komisjonis tulnud selle peale, et parlamendi käest võiks ka seda asja küsida. ja tegelikult rikuti sellega eelarvereeglistikku, mitte midagi muud. ja komisjon lihtsalt nihverdas selle läbi ja Alain Lamassoor komisjoni esimehena pidi siis järgmises eelarvemenetluses äh, hakkama parandama seda rikkumist praegu on see eelarves sees. nõukogu küll otsustas ühehäälselt teatud asjad äh, ära omavahendite osas, kuid see ühepöölne otsu, ühepoolne otsus ja selle marginaali kasutamine, mis oli kahe piirmäära vahel ilma parlamendilt äh, nõu küsimata, oli tegelikult Euroopa Parlamendi õiguste rikkumine ja selles mõttes me peame olema väga ettevaatlikud, et äh, see asi ei läheks kogu aeg edasi ja ei laieneks. Äh, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aasta kohtulahend on meil küll olemas, aga mul tekib küsimus, et kas see lahend üldse sobib enam äh, ähm, tänasesse aega ja kas proua Kressle ei peaks tulema tagasi selle asja juurde, et selgus majja luua ja et parlamendi käed ei jääkski selja taha seotuks nimelt äh, projektide äh, väljatoomine eelarvest ja outsource imine ja samas ka Euroopa Parlamendi äh, järelevalveõiguse nii-öelda parlamendist välja kantimine nõukogu poolt mida me oleme näinud juhtumas äh, nende näidete põhjal, mis on täna olnud ju jutuks. ja seega me peame väga intensiivselt ja energiliselt rääkima sellest teemast, äh, kui me räägime Euroopa äh, eelarve tulevikust. ja me teame ju kõik, et võimalus teeb argaks ja me ei saa nõukogule anda neid võimalusi, proua Kressle mõnikord äh, tekib äh, küll kõhklusi asjade üle, kui oled kaua neid asju äh, kaua jälginud, ma küll mitte nii kaua kui Raimar Pööge, aga olen asjadega kursis juba mõnda aega. Lissabon, toona eelarvekomisjonis toimus üks kuulamine, kus meile tutvustati Lissaboni lepingut ja räägiti sellest, kas me eelarvepädevust saame juurde või ei Katrin Gigan oli toona sotsiaaldemokraatide seast raportöör ja tema tõesti üritas teatud teadlased meid panna uskuma, et me võidame selle Lissaboni lepinguga, teised ütlesid, et me kaotame ja nüüd ongi see asi nii läinud, me oleme kaotanud ja minu meelest on väga kahetsusväärne, et need reservid, mis meil varem oli võimalus vastu võtta eelarvekomisjonis ja eelarvekomisjon muuseas läbi selle väga palju suunas eelarvet, et see võimalus on täiesti läinud meil käest iga eelarve puhul äh, läheb läbi tavaliselt üks reserv ainult, me oleme ise, äh, oleme loobunud sellest pädevusest, see on väga suur viga ja seega minu üleskutse kolleegidele, et kui me hakkame jälle uuesti eelarve võimalusi kasutama, mis meil tegelikult on, siis võib-olla äh, läheb asi paremaks. teine märkus Euroopa Finantsstabiilsuse Fond ja äh, finantsstabiilsusmehhanism, need läksid täiesti meist mööda. kui me nüüd äh, nõukogu sellist käitumist äh, sanktsioneerime veel ja kangekaelselt kokku ei mängi nendega, siis ei jõuagi meie enam mitte midagi, me peame survet avaldama ja nõukogu vee-, kindlameelsusest läbi murdma, sellepärast et see on ainus viis, kuidas me saame demokraatliku kontrolli juurde. see on, selleks me peame nende väikeste satelliitasjadega, asjadele lõpu tegema. kui me väikeste vahendite jaoks kogu aeg klopsime kokku neid väikeseid instrumente, Äh, siis äh, kogu see eksternaliseerimine, need agentuurid, ametid, äh, lugematu arv lisavahendeid, milleks me raha andame, ühtsed ettevõtmised, ühised projektid, neid ei kontrolli enam mitte keegi, me oleme vahepeal täiesti kaotanud ülevaate ja kujutame endale ainult ette, et meil on see ülevaade olemas. ja me peame olema ausad iseendaga, et kuidas me kontrolli majja saame jälle, korra, vabandust, majja saame. see on tõeline väljakutse, võimas väljakutse ja proua Maletitš, palun. Thank you very much uh,. suur tänu. ja tänan teid ka teie esitluse eest, härra Benedetto ning tänan kolleegide nende sõnavõttude eest. minul oleks üks küsimus. see on seoses Euroopa Liidu eelarve juhtimisega, sest ma mõtlen alati just selle peale, kui meil tekib äh, maksetega hilinemisega probleeme ja ühtekuuluvuspoliitika peal samuti. ühtekuuluvuspoliitika üks äh, äh tunnustasite, te ka rõhutasite oma esitluste, esitluse ajal, on see, et esimesed rakendusaastad, äh, nendel ei toimu väga palju välja äh, makseid, aga kulukohustusi on rohkem kui makseid ning hilisematel aastatel rakendusperioodi ajal on makseid rohkem. aga kui me räägime liikmesriikide panustest, siis need on seotud ju maksetega ning neil aastail, kui mak-, kui maksed on äh, Euroopa Liidu eelarvest väiksemad, siis äh, liikmesriigid saavad äh, tagasimaksete näol raha ju tagasi. ning nendel hilisematel aastatel, kui maksete määr on kõrgem, siis ei ole just lihtne neid veenda selles, et kuna kulukohustuste ja maksete tase sedasi kõigub, et siis nad peaksid rohkem maksma ning eh, maksete hilinemisega just sellised probleemid esile kerkivad ning mulle tundub, et parem oleks ehk siduda maksed eh, peamistest liikmesriikidest kulukohustustega, eh, selleks, et me ei käsitleks kulukohutusi virtuaalse rahana, sest tegelikult on need ju reaalsed kohustused selle eelarveperioodi jooksul, kuid nagu me oleme näinud, siis maksed on vahel, maksete määr on vahel kõrgem ja vahel madalam, aitäh. Merci, madame, je ne vois pas d'autres. tänu, ma näen, et rohkem sõnasoovijaid pole. nüüd siis härra Benedetto, kui te soovite äh, vastata nii lühidalt kui võimalik, palun. sest äh, kokkuvõte mm, oli tegelikult äh, sõnavõtjad on rääkisid väga hästi, millised väljakutsed meie ees on. rõhutades ka uuele lähenemise vajadusele FF-i juures. mikrofon palun kõnelejale. Apologies uh,. In kõneleja vabandab, äh, vastuseks viimasele küsimusele, mis puudutab Ühtekuuluvusfondi ja maksetega hilinemist, siis äh, see on tagajärg see, nendele, nende eelarve eeskirjadele, milles liikmesriigid on kokku leppinud vähem usaldavad liikmesriigid on sellist eristamist soovinud kulukohustuste ja maksete vahel. Nemad soovivad maksta ainult neid kindlaid äh, väljamakseid, kui projektid on äh, juba heaks kiidetud, seal on äh, ka kaasrahastamine kindel, auditeerimine on paigas ja enamik raha seega sellel hetkel on juba olemas liikmesriikide poolt on see pigem küsimus auditeerimise osas, mitte ei ole küsimus äh, nende skeptilises suhtumises eelarvesse ja needsamad liikmesriigid sageli esitavad kaebusi ähm, seoses täitmata kulukohustustega, vähemalt minul on selline mulje jäänud, et äh, valitsuste Äh, ja nende esindajate vahel võib-olla neil ei ole nii pikka institutsionaalset mälu lihtsalt, aga ähm, nemad leiavad, et võib-olla tulevaste EMF-i, FFI paranduste kaudu saaks seda finantseeskirjade määruse kaudu kuidagi parandada ähm,. üldisemalt äh, ma võtan, nõustun nende märkustega, mis siin tehti ning kokkuvõtteks äh, räägiksin veel ühest põhiargumendist, äh, mis tulenes äh, omavahendite kõrgetasemise töörühma raportist, nimelt Euroopa Liidu lisaväärtuse äh, tunnused ja need aspektid, mida tuleks selle osas rõhutada, esiteks mastaabisääst, mida ilmestab Horisont kaks tuhat kakskümmend ja eelarvest teadustööle suunatud raha, siis piiriülesed, piiriülese koostööprojektid, ähm, majanduslik kasu, mis nendest projektidest saadakse, samuti Euroopa ühendamise rahastu äh, ja ka Erasmuse programm, mis äh, juba definitsiooni järgi edendab äh, piiriülest õpet, kas siis tudengite või õppejõudude vahe, vahetuste näol ning lõpuks siis piirmäära efekt, on äh, selliseid äh, projekte, mida siseriiklikul tasandil ei saa äh, läbi viia, kuna need osutuksid liiga kalliks, näiteks Galileo ja tuleb siinkohal mängu. just need ongi need valdkonnad, kus me näeme positiivset rolli ja nendest peaks Euroopa Parlament rohkem rääkima ja neid rõhutama. eriti, kui me räägime netobilansi efektist kui Äh, Galileosse või ITER-isse investeeritakse, siis äh, maksetena oleks seda teha väga keeruline, äh, vähemalt palju keerulisem kui põllumajanduspoliitika otse, otsetoetuste korral. ükskõik, kas siis te, te, teadlased või, kes Galileo kallal töötavad, muud projektid, igal juhul raha ju vahetab omanikku aga küsimus on selles, kas nüüd raha läheb teadlastele või äh, põllumajandustootjatele, me ei mõõda siin mitterahalisi äh, eeliseid, äh, satelliitprogrammi saadav tasu, kasu või, või teaduses tehtavad edusammud, kui me võrdleme neid selle toiduga, mis jõuab meie taldrikule. aitäh! suur tänu! maksete juures on tegemist küsimusega, millega aruteluga, mis jätkub pidevalt eelarvekomisjonis ja tuleme selle juurde kindlasti tagasi järgnevatel nädalatel. suur tänu teile, Benedetto, selle ettekande eest. näeme, kuidas eelarve pädevus oli parlamendist aina eemale viidud ja miski pole veel pöördumatu, vaid palju sõltub ka Euroopa Parlamendi poliitilisest tahtest nõukogu suhtes. nõukogu ei ole ministrite käes, vaid tegelikult äh, Koreperi käes, kes esindavad diplomaat, kes on diplomaat, kes esindavad siin liikmesriike, seega on äh, vaja äh, head tahet mõlema osapoole poolt. nüüd lähme järgmise osa juurde, mis ei tohi kesta üle poole tunni ja see puudutab eelarvevahendeid, mis peaks finantseerima Euroopa Liidu välispoliitikat sõna saavad Sebastian Paulo ja Elsa Perru või Perreu, ma ei tea, kuidas seda hääldada, ütleb esimees. ning äh, kumb teie seast soovib tuld avada? härra Paulo, palun, teil on sõna. Uh, the invitation suur tänu äh, selle kutse eest äh, siin täna esineda, meil on suur au oma uurimustena esitleda. minu kolleeg Elsa Perro ja mina oleme ette valmistanud äh, uurimuse, mis käsitleb Euroopa välispoliitika rahastamiseks ette nüüd nähtud vahendeid ja vastavat äh, struktuuri. Äh, see struktuur on muutunud üha keerukamaks viimastel aastatel ja osa sellest keerukusest tuleneb faktist, et Euroopa Liit on loonud uusi vahendeid ja mehhanisme. näiteks Euroopa Liidu usaldusfondid äh, või äh, Türgi põgenike rahastud, samuti need uued ettepanekud, mis puudutavad Euroopa ähm, Kestliku Arengu Fondi ja ettepanek mis puudut-, mis puudutavad otseselt ees, eelarvet, näiteks paindlikkusinstrumendid või välispoliitika elluviimiseks ette nähtud instrumendid. meie uuringu eesmärgi, eesmärk oli ähm, kaheosaline, esiteks äh, saada ülevaade praegusest äh, vahendite struktuurist äh, ja siis pakkuda välja võimalikke Äh, muutusi, võttes arvesse Euroopa arengufonde, usaldusfonde, Türgi põgenike rahastut äh, ja Euroopa kestliku arengu äh, rahastut ning samuti uurisime ka Euroopa ähm, välistegevuse tagatisfondi. püüdsime hinnata seda vastavalt kriteeriumitele, mil, mille selle uuring, uurimuse jaoks välja töötasime aga lähtusime ka strateegiadokumentidest, näiteks Euroopa Liidu üldstrateegia, vaatasime erinevate instrumentide lisaväärtust ja hindasime, mil määral praegune struktuur püüab tasakaalustada sidusust, paindlikkust ja demokraatlikku järelevalvet ning siis töötasime välja soovitused. lühidalt nüüd äh, väike ülevaade, kasutasime mitmeid äh, graafil-, graafikuid ja ülevaateid oma uurimuses, see on siin üldine ülevaade sellest, eh, kus on kujutatud Euroopa Liidu eelarve ja välispoliitikaks ette nähtud vahendid Euroopa Liidu eelarvest. kui eriinstrumendid välja arvata, siis eh, kõik eh, lähevad globaalse Euroopa ja MFF-i rubriigi alla, kuus koma üks protsenti tervest Euroopa Liidu eelarvest see moodustab ning nende instrumentide põhimõte, kui jätame CFSB hetkeks välja, ühise välis- ja julgeolekupoliitika, siis äh, lähtub pa,, pa, paneb parlament paika õig-, õigusliku aluse erinevateks instrumentideks ja äh, komisjon tegeleb äh, rakendas-, rakendusliku poolega lisaks on meil veel Euroopa Liidu instrumendid arengukoostööks äh, vastavalt valitsustevahelistele kokkulepetele, aga nende rakendamisega tegeleb samuti Euroopa Komisjon. lühidalt nüüd sellest, mida siin kujutatakse, siin on kujutatud erinevad äh, võimalused, kuidas äh, eelarvet kasutada, need on muutunud üha keerukamaks, me näeme, mis osa eelarvest on suunatud roheliste noolte näol välispoliitikasse, muidugi Euroopa Liit saab ka kas otseselt või kaudselt eh, juhtida eh, eelarvevahendite eh, kasutamist näiteks toetuste näol. paremal pool on kujutatud teised vahendid ja mehhanismid, mille kaudu eelarvevahendeid saab rahastada, kombineerides neid teiste ressursside ja vahenditega, siin on näiteks usaldusfondid, praegu on neid neli, ja alates kaks tuhat, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on Euroopa Liidul võimalus neid äh, usaldusfonde juurde luua. samuti äh, äh, segarahastamisvahendid, mida saab kasutada, siin on antud ülevaade sellest, kuidas näeb välja Euroopa Liidu uus raamistik välisinvesteeringute jaoks vastavalt siis praegusele eh, ettepanekule. rääkisin just segarahastusvahenditest. Euroopa Liit on loonud kokku kaheksa piirkondlikku eh, segarahastusvahendit ja samuti on ka teisi eh, samalaadseid vahendeid, mis töötavad segarahastuse põhimõttel ning äh, kui me ühendame, nendes rahastades on ühendatud toetused Euroopa Liidu eelarvest laenudega, mis tulevad peamiselt rahvusvahelistest finantsorganisatsioonidest, arengupankadest, selleks, et äh, suunata täiendavaid investeeringuid äh, arengueesmärkide täitmiseks ning erinevad piirkondlikud segarahastus vahendid on korraldatud äh, segarahastusraamistikuteks, mis äh, katavad Euroopa Liidu eelarvest äh, näiteks arengukoostöö vahendi, liitumiseelsed rahastusvahendid ja, ja ka siis EDF-i väljas, mis jääb väljaspoole eelarvet. ehk siis Euroopa Arengufondi. Euroopa Kestliku Arengu Fond on siin samuti kujutatud ning siin järgitakse põhimõtet äh, ja kopeeritakse äh, EFSI äh, ideed selleks, et välisinvesteeringuid suurendada. selle eesmärgiks oleks toetada Euro-, ÜRO säästliku arengu eesmärke ning püüa leida, püüda leida lahendus ka rändekriisile, keskendutakse Euroopa Liidu naabruspoliitikale, Aafrika, Aafrika piirkonnale samuti Euroopa Kestliku Arengu Fondi osa oleks äh, siis äh, naabrus- ja äh, Aafrika arengufond ning eelarveressursse kasutatakse osaliselt ka äh, nende fondide jaoks. ning äh, lisaks sellele veel välistegevuse tagatisfond, millest äh, kaetakse just investeerimispanga välislaenude küsimus, aga ja, ja lisaks veel mõned aspektidega, enamik sellest on siiski eh, investeerimispanga laenudega seotud ja kui me mõtleme eh, näiteks eh, oma naabruskonna peal, näiteks Lääne-Balkani piirkonna peale ja nendele laenudele, mida investeerimispangast sinna suunatakse, siis on seda ka siin arvesse võetud ning komisjon on teinud ka ettepaneku muuta Äh, välistegevuse taga, tagatisfondi, näiteks äh, maini paari sõnaga ka selle fondi juhtimisküsimusi. juhtimise võtaks üle komisjon äh, investeerimispanga asemel ning fondide maksete määra peaks suurendama üheksast, üheksast protsendilt kümnele ja mis puudutab investeerimispanga välislaenude mandaati, siis seda tahetakse laiendada selleks, et see kataks ka mitte ainult poliitilise, vaid ka kommertsriski ning üks äh, oluline ettepanek selle, selle ülevaate äh, küsimuses on ka äh, tagatisfond, mis taga, kataks Euroopa Kestliku Arengu Fondi ja, ja EFSI-ga seotud riskid. aitäh! jah et ärge kõhelge meile uusi mõtteid edastamast, sest äh, selle kirjeldus, mis juba olemas on, on meie tegevuse kesku, keskmeks ja otsime lisandväärtust, et äh, leida äh, ka piisavalt kriitiline lähenemine praeguse olukorra suhtes, see ei sobi meile meil ei ole raha ja poliitikud, nad ei soovi vastutustundlikud olla me äh, rääkisime äh, sellest, et praegust olukorda ei kontrolli mitte äh, parlament, Euroopa Parlamendi ega liikmesriigide parlamendi, nii et proua, ärge kõnelge olemast kriitiline ja pakkuda välja provokatiivseid mõtteid üks mehhanism, mida siin graafikul pole kujutatud, on äh, Türgi pagulaste rahastaja, seda lihtsal põhjusel, et tegemist ei ole rahastusvahendiga, vaid tegemist on koordineerimismehhanismid, mis kogutakse rahastus kokku ja saadetakse jälle laiali. Äh, see on siin kujutatud trükiversioonis, äh, näete ka Euroopa Liidu panuseid, liikmesriikide panuseid Äh, kokku siis äh, kaks miljardit eurot äh, ning see jagatakse erinevate rahastusvahendite kaudu graafiku paremal küljel, neid näete laiali. liikmesriigid maksavad panus, omapoolselt sissemaksed, nagu öeldud, ning eeldatakse, et selle aasta juuniks on kõik maksed juba laekunud. ja kui me liigume edasi äh, Euroopa Liidu rahastusvahendite struktuuri kirjelduselt edasi hinnangute juurde, siis äh, nagu kolleeg ütles, kaalusime mitmeid äh, aspekte, üks neist oli lisaväärtus, äh, rääkisime EAF-i eelarvesse lisamise küsimusest, seda, sellest ma räägiksin lühidalt, kuna Äh, on mitmeid eeliseid, et see jääks Euroopa Liidu eelarvest väljapoole, aga kui see viiakse, viidi äh, kooskõlla Euroopa Liidu äh, üldiste eeskirjadega, siis see lisaväärtus on piiratud. lisaväärtus eelarvesse lisamisel oleks aga nähtav. erinevate elementide lisaväärtusest räägiksin nüüd esiteks suurem paindlikkus ja äh, rahastu kiirem laialijagamine, seda näiteks äh, pagulasrahastu puhul näeksime, samuti koordineerimisküsimused, see jääks samad äh, nii rahastu kui usaldusfondide jaoks, kuigi praegu on seda liiga vara hinnata, kui tõhusad need vahendid oleksid. vähemalt kui tõhus oleks nende koordineerimine Äh, ning mis puudutab täiendavaid äh, ressursse, see kehtib nii segarahastusvahendite kui usaldusfondide puhul, on lisandusväärtus olemas, kui me vaatame nüüd, äh, mida pakub Euroopa Kestliku Arengu Fond, siis see oleks ühtne tugipunkt erineva Euroopa Liidu poolse investeerimus, investeerimistoetuse jaoks kui me räägime sidususest ja koordineerimisest, siis me oleme äh, märkinud, et praegu meil on üsna mitmekülgne Euroopa Liidu poolne vahendite komplekt, aga samas äh, äh, on need väga keerukad ja killustumi-, rahastuse killustamise risk on väga suur. me ei ole täieliku kattuvuse kohta tõendeid leidnud, aga ka kattuvus muidugi erinevate elementide vahel ei ole välistatud erinevate projektide puhul ning kui me räägime sidususest, siis äh, ei ole see alati, ei ole ka sellega alati kõik korras. kui me tegelesime mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega ja finantsmääruse äh, läbivaatamisega, siis oli ka võimalus äh, stra-, mõelda strateegiliselt, kuidas saaks see struktuur olla sidusam ja kuidas koordineerida seda teiste Euroopa Liidu võimalustega kui me vaatame näiteks eh, Euroopa Liidu Kestliku Arengufondi ettepanekut, siis eh, sidusus eh, selle osas suureneks just seetõttu, nagu ma juba varem ütlesin, et tegemist oleks ühise investeeringute kontaktpunktiga. muidugi võib lähtuda ka kriitiliselt praegused ettepanekud tegelevad äh, suurema vajadusega ähm, paindlikkuse järele Euroopa Liidu äh, globaalses strateegias, aga väga keeruline on siin leida tasakaalu innovatsiooni vahel, kui me võtame arvesse, et äh, meil siiski kehtivad teatud piirangud seoses eelarve ümberkujundamisega eelarveperioodi keskel, on tehtud mitmeid huvitavaid ettepanekuid, mis puudutavad eelarvesisest paindlikkust, näiteks äh, kümme protsenti paindlikkus, äh, äh, eriinstrumendid, uued reservid. tulen hetke pärast selle juurde tagasi, kui me räägime demokraatlikust järelevalvest aga Euroopa Liidu Kestliku Arengu Fond, sellel on võib-olla kõige suurem eh, võimalus paindlikkust toetada erinevate Euroopa Liidu investeeringuid, eh, toetuste, eh, väl-, välisinvesteeringu toetuste osas. uute vahendite ja mehhanismide, näiteks Türgi rahastu aga ka usaldusfondid, nende juures on äh, üks ühine tunnus ja siin tuleb juhtida tähelepanu sellele, et paindlikkusega kaasnevad ka teatavad riskid. näiteks kui me räägime arengu tõhususe põhimõtetest ja konsulteerimisest äh, sidusrühmadega, konsultatsioonid võiksid kindlasti olla lühemad selle, äh, selle raames, samuti kaasneb sellega risk, et teatavate Euroopa Liidu instrumentide esialgsed rahastuseesmärgid äh, äh, lühi, lähevad nihkesse, kui me võrdleme lühiajalisi poliitilisi eesmärke, mida püütakse saavutada, ja pikaajalisi äh, eesmärke. Euroopa Liidu välisinvesteeringute välisrahastajate rahastu keerukus teeb selle üle, ülesande tasakaalu leidmise äh, ja paindlikkuse pakkumise keerulisemaks, kuna mida killustunum see on, seda keerukam on äh, teostada järelevalvet. aga kui me räägime paindlikkusest eelarve sees, siis võib muidugi öelda, et kui me suurendame paindlikkust eelarve sees, eriti just geograafilistes äh, instrumentides, siis võib see piirata äh, parlamendi mitteametlikke kaasamisvõimalusi äh, EAF-i kaasamine eelarvesse oleks muidugi üks võimalus, kuidas demokraatlikku järelevalvet suurendada. Äh, see on ju suur osa Euroopa Liidu arengu, äh, arengule sihitud rahastamisest. ning mis puudutab segarahastusvahendeid, siis Euroopa Parlamendi roll on üldiselt piiratud seoses nende vahendite ja mehhanismidega ning äh, lõpetuseks äh, räägin lühidalt äh, meie soovituste, soovitustest, mille oleme oma uurimuses välja toonud. esiteks tuleks konsolideerida Euroopa Liidu võimekus uute väljakutsetega paindlikult toime tulla ja see peaks olema ka osa pika, pikaaegsest strateegiast. Euroopa Liidu eelarve peab olema suunatud pikka perspektiivi ja see peab arvesse võtma ka arenguid Euroopa Liidu naabruses ja Aafrikas. järgmist MFF-i tuleks kasutada võimalusena läbi vaadata Euroopa Liidu rahastusvahendid eelarves, me oleme rääkinud palju uhketest uutest vahenditest ja mehhanismidest, aga äh, olulised on siiski Euroopa Liidu rahastuse e e vahendid ja võib-olla tuleks lõpule viia ka kiiresti EAF-i eelarvesse lisamise konsultatsioonid, see on väga oluline, ning äh, siis äh, saab otsustada, milli-, milliseid äh, rahastamisvahendeid arendada edasi eelarvesiseselt, samuti tuleb kokku leppida tasakaalus paindlikkuse vahel ja pikaaegse prognoositavuse vahel. praegu on olukord selline, et äh, ettepanekutega püütakse mitmetes vahendites eelarves paindlikkust suurendada, aga alati ei ole selge, kas see paindlikkus äh, järgib äh, seda loogikat, kuidas erinevad vahendid toimivad, kui me võtame arvesse näiteks pikaaegset, pika, pikaaegseid eesmärke. ning mis puudutab teisi soovitusi, siis tuleks hinnata uusi vahendeid ja mehhanisme ja koguda rohkem ja tugevamaid tõendeid, see kehtib äh, segarahastusvahenditele ja äh, usaldusfondidele, kuna neid äh, vahendeid ja mehhanisme ei ole piisavalt hinnatud. samuti tuleb tugevdada Euroopa Parlamendi järelevalvet segarahastusvahendite üle on üles kutsutud, et nende rahastute juhtimine peaks olema läbipaistvam ja demokraatlikum, võib-olla Euroopa Parlament saaks siis näiteks seirata seda protsessi, jälgijana kuidagi osaleda selles juhtimises. samuti tuleb üle vaadata äh, segarahastusvahendite äh, ümberorganiseerimise kohaldusala, me ei räägi siin mitte ainult piirkondlikest äh, mehhanismidest, vaid ka teistest, mis segarahastusvahendeid kasutavad me peame saama siin tervikülevaate sellest olukorrast, kuidas seda annaks eh, ühtlustada ja suurendada demokraatlikku järelevalvet ning lõpetuseks eh, tuleb paika panna pikaaegne nägemus Euroopa Kestliku Arengu Fondi jaoks. praegu on see nägemus üsna piiratud, kui me võtame arvesse seda, millised investeerimismehhanismid jäävad selle alla ja kui palju piirkondi see hõlmab. üks pikaaegne nägemus näiteks äh, EFSD jaoks võiks olla see, et see võib toimida Euroopa kestliku äh, arengu eesmärgide saavutamiseks äh, ühe vahendina. aitäh! Euh, suur tänu teie ettekande eest, analüüsi ja ettepanekute eest. võib öelda, et see peaks ju tegelikult ühinema Euroopa eelarvega. komisjon tegi ettepaneku Euroopa Arengufond äh, viia Euroopa eelarvesse, see tähendaks, et üks satelliitidest kaoks ära. aga kas sellel on veel mõtet? kas, äh, äh, kas on veel mõtet mingisugune lisa viieaastane finantsraamistik teha? ma meenutan kahe tuhande kolmteist, kakskümmend vähendasime me assigneeringuid, mis äh, oli immigratsiooni ja, äh, ja küsimustele mõeldud. nii et äh, kas sellel on mingisugune mõte veel teha mingisuguseid mitmeaastaseid finantsraamistikke, teiseks, mis me Euroopast üldse teha tahame? kui liikmesriikide poliitika, <clears throat> kui Euroopa elanikud ei suuda aru saada, mida soovitakse Euroopast siis äh, praegusel hetkel on meil kakskümmend üheksa ähm, suuremates riikides on kakskümmend üheksa saadikut, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja samuti üks Euroopa Liidu saatkond jätkan samas vaimus, tahtsin viidata sellele, et see, mis eh, eel-, parlament nüüd eh, loobus, oli see, et me loobusime võimaluse eest võidelda. ja see on see, et tuuakse FED neljandasse rubriiki ilma lisarahata sisse, minu meelest eh, see on küll väga kahetsusväärne, kui me selle ajaloolise võimaluse käest laseme, see see tekitab äh, tõsiseid probleeme, et see arengufondi võimalused meil käest läksid. ja veel üks möödalaskmine, nii-öelda tegelikult see küsimus, et äh, kes selle raha annab. kõigepealt Defco, kes äh, need programmid välja mõtleb, ECO, Defcot siin üldse ei mainita muuseas, mulle tundub Defcol on ka vahendid, lisaks sellele eh, eriesindajad, kes ka kusagil tegutsevad, eh, siis kakskümmend miljonit halduseelarvet nende jaoks Need on meie nii-öelda deluxe inimesed, keda me ei saa absoluutselt mõjutada, eh, nõukogu inimesed ja me laseme kõigel sellel meiega juhtuda, et igal aastal kakskümmend miljonit eurot antakse mitte millegi eest välja, mingisuguse trallala eest, reisikulud ja nii edasi, andke andeks. see eriesindajate äh, roll, eh, sellega peab meie koda hakkama tegelema. eelmisel aastal esitati muudatusettepanekuid ja tõesti, suure üllatusega jõudis meieni see, et väliskomisjon unustas muudatusettepanekud ise esitada. meie, meil läks see asi ka hääletusel viltu ja aasta jällegi kasutatud Euroopa missioonide eriesindajad, nemad ka probleem, seega meil ei ole mingit mõju nende üle. ja tõesti, küsimus on selles, mille jaoks need rahad lähevad, sest et eh, milliste ametikohtade jaoks, sest muidu jääbki meil see ülevaade saamata, aitäh. suur tänu teile, proua Kressler. kes soovib veel sõna võtta? härra Breda, palun. ma pean teid õnnitlema ametikõrgenduse eest. suur tänu teile, härra esimees ma soovisin lihtsalt äh, äh, sõna võtta, et täiendada kuuldud informatsiooni ja samuti ka asetada konteksti praegune olukord. ma meenutan, et nende vahendite kasutamine, olgu need äh, Äh, siis tegemist rahastutega, arengufondiga, äh, kestliku arengufondiga. <clears throat> Need on kõik äh, need vahendid, mis peavad võimendama eelarve poolt ette nähtud võimalusi, selle mõju kasusaajatele, piirkondadele. see tähendab siis, kuidas vähemaga rohkem teha. see ei tohiks olla miski, mida kaitstakse. kas ka parlament võiks öelda teile komisjonile, et aitab küll, ärge lõpetagem nüüd äh,, <clears throat> lõpetame nüüd äh, võlutükkide tegemine, <clears throat> lõpetagem see vahendite ühest kohast teise tõstmine, mis on muutunud äh, lõpuks täiesti loetamatuks. ma ei ütleks, et ülemmäärad praeguse finantsraamistiku juured on, see on väga kõrged. jah, kahtlemata oleme pisut mures selle pärast, kuid üritame, samas me saame võimalikult hästi ära kasutada olemasolevaid vahendeid. ning nüüd see, mis puudutab demokraatlikku kontrolli sellisel kujul, mis nagu see siin on siis äh, äh, see aitab äh, meile, need vahendid aitavad meil paindlikult reageerida õnnetusolukordadele, ootamatutele olukordadele ning need geograafilised piirmäärad ei lange sealjuures sellega sajaprotsendiliselt kokku. siin on, see, see on üks siinsetest erilistest elementidest, mis puudutab parlamendi kontrolli sooviksin siiski rõhutada seda, et kõik äh, vahendid äh, nii Türgi põge-, pagulaste rahastu kui muu, ärgem unustagem, et, et et liikmesriikide poolne panus äh, käib läbi Euroopa Liidu eelarve ning komisjon on siis see, kes vastutab eelarve kasutamise eest ja kelle puhul ka kontrollitakse eelarve kasutamise täitmist. on <clears throat> selliseid mm, arveid ning rääkides nüüd äh, ma ei tea, kuidas accountability öelda, prantsuse keeles, aga ühesõnaga eelarve täitmisele kinnituse andmine on äh, kõik äh, äh, see võimalus, et komisjoni tegelikku tegevust kontrollida, nüüd rääkides nüüd tegevusi, mida finantseeritakse Rahvusfondi ja Türgi pagulasrahastu abil, siis see aitab äh, kohaneda nende pisut keerulisemate rahastusvahenditega ning ühis äh, aruandes, mis esitati kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta, äh, lubati esitada regulaarseid aruandeid. mõned on juba esitatud, teised esitatakse, et äh, anda võimalikult suur läbipaistvus nende fondide kasutamise kohta selle kohta, mida nende vahenditega tehakse ja e, samuti aitab see teatud instantsides neid e, instrumente paremini kasutada e, parlamendi abil. nii et me ei tohiks last pesuveega välja heita, sest need vahendid aitavad kriisiolukorras reageerida ja vajadusitele vastu tulla. aitab näiteks ka migratsioonifenomenile tõhusamalt reageerida. nii et äh, ei tohiks endale sellest, äh, seda võimalusest äh, loobuda, teie kriitiline lähenemine äh, on muidugi mõistetav Äh, lisavahendite vajaduse kohta ei peaks tähendama need, äh, vähendama nende rahastute positiivseid äh, jooni, mis aitab ka liikmesriikidel paremini toime tulla pagulasprobleemiga riiklis. see on kokkuvõte sellest, mida komisjon teeb äh, kriisiolukorras, aga meid valiti siia Euroopa kodanike poolt ja me peame neile aru andma. peame rääkima sellest, kuidas Euroopa eelarve kokku pannakse, kuidas seda kasutatakse võimalikult lihtsalt äh, ja arusaadavalt. ning see, mida te ütlesite, meie tööd eriti ei lihtsusta. härra Pööge, palun. suur tänu. <clears throat> kõigest sellest äh, ei piisa muidugi ja ühelt poolt jah, ütleme jah, kõik see on õige, ega eelarvepoliitikas uusi vahendeid proovida ja katsetada. nüüd küsimus, et kas tuleks lisaraha leida või peaks krediiti leidma kuni uute finantsvahenditeni välja, mis äh, võivad omandada teatud võimendusefekti, aga osa tõest on ka selles, et osa instrumente loodi selleks, et äh, finantskavandamise revisjoni vältida. sest äh, vastutus ja kõhklev seisukohad liikmesriikides äh, ei luba olulistel hetkedel kindlameelsemalt tegutseda. pean teile ainult meenutama seda, kuidas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suvel, kui toimusid arutelud nõukogus kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega, eh, liikmesriikide bürokraadid olid ainuüksi kohal, kes ei saanud aru, mis on kaalul eh, pagulaskriisi kontekstis. ja tegid näo, nagu oleks veel aasta kaks tuhat neliteist. Eh, laagrite finantseerumisest kuni vahendite andmiseni Europolile, Frontexile ja teistele taolistele Äh, eesmärkidele. ja loomulikult me võime siis nüüd hakata rääkima sellest, millised on olnud investeeringualased tegevused, EFSI ja investeerimispank, ka nendega me võime hakata proovima uusi asju, aga ilma selleta, et neid vahendeid äh, kahekordistataks. ja kui me tahame nüüd kiiremalt tegutseda, ja kriisidele vastavalt nende tõsidusele reageerida tahame, siis on äh, ka väga huvitavaid ettepanekuid selle kohta, kuidas ühe eelarve seest oleks võimalik seda teha. ja kui me nüüd räägime reeglitest, mille me peame uuesti äh, välja arendama selleks, et asju oleks võimalik kiiremini reagee-, äh, reageerida ilma selleta, et me teised asjad unustame, reeglid ja eeskirjad siis peaksime me tegutsema ühiselt, aga tooge mulle vähemalt üks näide minevikust, kus äh, doonorikonverentsidel viimase hetke küsimustel või pakilistes küsimustes oleks parlament risti teele ette astunud. selleks, et hädaolukorras mitte reageerida äh, vastavalt olukorrale ja seega selles kontekstis kui me räägime seda, mida on andnud liikmesriigid vahenditena, siis on praegu tegelikult meil nii, nagu rahvusvahelistel doonorkonverentsidel, esitatakse idee, üritatakse vahendeid koondada ja võite nüüd jah öelda, mis siis äh, nendesse kahesse äh, fondi on tulnud liikmesriikidest, on neid, kes täiesti selgelt on öelnud, et me anname kolm miljonit või natukene rohkem, siis me oleme Kreemiumis kohal ja saame kontrollida kogu seda asja ja parlament eh, võib jah, lõpus ka natukene poole sõnaga midagi juurde öelda, kui me räägime siis selle eh, täitmise kinnitamisest. iga järgneva tegevuse puhul, ma ütlen teile, ja selle küsimuse puhul, kui me hakkame rääkima eelarve revisjonist, eh, kui me hakkame rääkima uuest finantsraamistikust, ma siis tõesti loodan, et uue volinik äh, voliniku Oettingeri avaldused, mille ta meie ees ütles küsimustele, et kuidas me leiame mõistliku tasakaalu ja kuidas me asjad jälle koondame, tõesti ka kinni peab ja et ta on valmis nendest asjadest rääkima ka parlamendiga enne otsuseid ja et me jõuaksime siis lahendusele, mis ühelt poolt tagab tõhususe, aga teisalt äh, ei vii ka selleni, et lisaks uutele instrumentidele ja vahendite outsource imisele võetakse äh, parlamendilt ära ka see e, täitmise kiitmi-, heakskiitmise kinnitus ja ma arvan, et sellele me peaksime küll vastu olema ja ma ootan, loodan siin sellele, mida ütles uus volinik meie ees. suur tänu. võib-olla jääme siis, lõpetame siinjuures äh, rääkides äh, välispoliitika raha toetusvahenditest ja mingem järgmise teema juurde, milleks eh, on siis erinevad finantsinstrumendid, mis eh, peaks eh, mõju, ole mõjuma võimendina. näiteks jätkusuutliku arengu osas ning mis peaks aitama ära hoida ka majanduspaguluse Euroopa Liidu suunas ning äh, äh, härra Ferrer äh, juhib selle arutelu sisse. tema on meie üld-, pearaportöör, kes, meie pearaportöör, kes tegeles EFSI küsimustega, on samuti kohal ja ka tema saab hiljem sõna. palun. ma, ma olen väga rõõmus, et sain siia tulla, suur tänu selle eest, et mind siia kutsusite, see et äh, ja võtsite arvesse meie poolt äh, kirjutatud kaks aruannet. mul on hea meel selle üle, et äh, ma ei ole siin üksinda, vaid mul on siin ka kaks kolleegi, Levi Brinaldi, kes räägib EFSist ja siin on ka veel üks kolleeg, kes tegeleb makromajanduslike küsimustega ning tema räägib makromajanduslikust toetusest sooviksin äh, teile tutvustada meie, ähm, meie ähm, äh, tööd kogu nende lühendite rägastiku, vabandust, äh, <clears throat> finantsinstrumentide kohta, aga see on tegelikult kokkuvõte, väga kiire kokkuvõte Euroopa fondidest ja vahenditest leidsime, et see pöördumine on väga huvitav, sest see viib meid edasi järgmisele tasandile ja näitab, et me peame muutuma. kakskümmend aastat juba Euroopa Liit on sündmustele hiljem reageerinud ning suurematele nõudmistele väga jäiga väikese eelarvega reageerinud, millele on poliitikud seadnud ebareaalse ülemmäära, võttes arvesse, millised muutused praegusel hetkel toimuvad ning äh, oleme nõus sellega, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku aruteludes on väga äh, üllatav, kui vähe huvi liikmesriigid selle vastu üles näitavad. selle tagajärjel Euroopa Liit peab hoolimata kõigest ikkagi reageerima ning tänu eh, liikmesriikide eh, tegevusele on väga palju satelliite või tõeline galaktika tekitatud ja arvan, et selline arutelu on väga oluline käivitus väga kiireloomulisele vajadusele, milleks eh, oleks siis suurem sidusus eelarvesse tuua. sidusus on oluline, see on oluline osa läbipaistvusest ja pärast seda peame eh, üritama eh, kogu selle tegevusele ka uue tähenduse ja kaalu anda ning enne kui ma jätkan, David, ma just rääkisin eh, just Brexitist ja seda lordide kojas ja parim on veel ees, väga Eh, suur töö on ära teha ja tegevus peab olema sidus, sõltumata sellest, mis toimub. kuid mingem siis nüüd EFSi juurde ja annan oma kolleegile Davidile sõna, kes räägib eh, sellest, milline see välja näeb, eh, kuidas see toimib ja mis selle juures head ja halba on. suur tänu, Jorge, selle võimaluse eest ja esimehele samuti aitäh võimaluse eest seda äh, briifikut teile esitat-, esitleda, loodetavasti saab sellest väga ülevaatlik uurimus lõpuks. õnnetuseks on need äh, ekraanid väiksemad, kui me arvasime, seega ma paluks, et te jälgiks trükitud koopia, mis teie laudadele on toodud ja äh, äh, võite ka seda töödokumendi jälgida Ähm, mida ma kavatsen jälgida, ma ei kavatse sissejuhatust teha, me räägime rahastusvahenditest ja sellest, mis mõjutavad juba praegu Euroopa eelarvet. <clears throat> aga ma tuleks oma sissejuhatuse juurde, mis kirjeldab üldiselt seda, mida EFSI seni teinud on. tegevust, äh, operatsioonide kaalu ja geograafilist äh, ka kaetust. teiseks jälgin äh, oma ettekandes sama struktuuri, mis dokumendis on, ehk siis arutame küsimusi, mis äh, EFSit otseselt puudutavad, ehk siis äh, mis on rangelt seotud EFSI tegevuse ja määrusega ning kolmanda punktina räägime sellest, üritades hinnata kogu eh, nähtuse tõhusust, räägime ka eh, sellega kaasas käivate poliitikavaldkondade tõhususest ja üritame laiendada kogu pilti, räägime sellest, mida tegelikult on võimalik eh, ära teha, et oleks võimalik investeeringud Euroopas taaskäivitada dokument ei ole mõeldud selleks, et äh, teha komisjoni ettepaneku kriitiline analüüs EFSI tegevuse laiendamiseks kahe tuhande kahekümnenda aastani, sest parlamendi enda teenistused on selle kohta väga huvitavad äh, dokumendid koostanud, kutsume teid nendega tutvuma, kui osu-, tunnete huvi äh, komisjoni ettepaneku õiguslik aspektile vastu. meie eesmärk oleks pigem eh, saada ülevaade sellest, mida EFSI praeguseks teinud on ja tegeleda eh, selle eh, teatud spetsiifiliste aspektida, et te saaks koguda mõtteid lähenevate läbirääkimiste jaoks. nagu te olete näinud, Euroopa Liidu eelarve muutub kiiresti ja vastavalt Monti raportile oma vahendite kohta, mis on baasuuring, millest rääkis ka professor Benedetto. EFSI instrumendina võib konkureerida ka ühtekuuluvuspoliitika eh, eh, fondiga eh, sellel äh, oli määratud sada viiskümmend miljardit äh, ja EFSile kolmsada viiskümmend miljardit. nii et äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kogu rahalistusvahete summa EFSi, ESIF ja muu see on võrdne ülejäänud Euroopa eelarvega, nagu te näete, üldpilt muutub, muutub väga kiiresti ja see annab teile asjast üldise ülevaate ja saame mobiliseerida investeeringuid, mis eh, põimib eh, kokku Euroopa Liidu ja era- ja avalike fondide vahendid ning eh, sooviksin öelda seda, kui EFSI kaks null rakendatakse selle nii, nagu komisjon seda soovitab ja me jõuame viiesaja mm, mm, miljardi mobiliseeritud euroni, siis Eh, lisaks sellele, mida teevad struktuuri investeerimisfond, jõuab kaugemale kui seda, mida teevad praegused struktuuri investeerimisfondid. üks eh, võtmeküsimusi, millega peaks eh, tegelema, kui EFSit uurime, on selle sektori põhine jagunemine. nagu te näete, siinsed andmed on erinevad investeerimispanga andmetest, sest üritame äh, projektipõhiseid andmeid äh, jälgida ja me ei võta äh, arvesse projekte, mis äh, on mõeldud mitme riigi jaoks. nii et andmed ja piirangud erinevad kes-, investeerimispanga omadest, aga ülevaade on üldiselt sarnased. kolm sektorit, VKE-d, sektor katavad üksinda üle seitsmekümne nelja protsendi ehk siis kolm neljandikku eh, käivitatud investeeringutest. kaks eh, sektorit on väga kõrvale jäänud, ei saa sellest rohkem kui viis protsenti. üks on siis sotsiaaltaristu, mis on eriti suureks kannatajaks ning teiseks eh, keskkond ja, ja ressursitõhusus no.. üks fakt, mida ma ei maininud, kuid ja mida seal ei ole, mida te ikka teate, on see, et praeguseni on EPSi eh, sada kuuskümmend neli miljardit eurot kasutusse suunanud ja praegusel hetkel oleme eh, eeldatud tulemusest viiekümne kahe protsendi kaugusel vähemalt oleme saavutanud viiskümmend kaks protsenti eesmärgist. ja teine küsimus, mida küsitakse, on see, kas EFSI on võimeline finantseerima väikeseid projekte, millega investeerimispank eriti ei tegele ning kas ta on võimeline toetama näiteks suurt taristute projekte, mis võivad olla ka piiriülesed. me siis kontrollisime seda, kas EFSI operatsioonide suurus eriti innovatsioon ja äh, innovatsiooni ja taristu äh, küsimustes vaatasime, kas EFSI on võimeline finantseerima väikeseid projekte, tundub, et see nii on. sada kümme saja viiekümne kahest projektist olid äh, alla saja viiekümne miljoni ja Eh, pole suuri eh, tõendeid selle kohta, et EFSI ei suudaks eh, võimeline, oleks võimeline toetama väga suuri taristuprojekte. mahud on kasvanud aja jooksul, kuid <clears throat> praegusel hetkel see rahastu ei ole võimeline ei ole võimeline praegusel hetkel ületama Euroopa ühendamisrahastut ja mingem nüüd kõige kriitilisema eh, probleemi juurde, millest te olete kõik teadlikud, te teate kõik eh, seda, et eh, kritiseeritakse EFSi geograafilist ulatust. rõhutaksin kõigepealt seda, nii et geograafiline ulatus äh, ei äh, puuduta seda, kas ollakse liikmesriikide vastu õiglane või mitte, vaid äh, see on tegelikult väga tõsine küsimus, sest eesmärke on ju tööhõive kasv ja konkurentsivõime kasv üle terve Euroopa, seega peaks rahastu olema tõhus ja toimima üle terve Euroopa ning teine põhjus on finantslaadi, kui on vaja äh, projekte ellu viia, siis on vaja tasakaalustatud lähenemist ja on vaja seega projekte erinevates valdkondades, erinevate riskidega, erinevates majandustsüklites. seega on mandaat võimalikult laiapõhjalise geograafilise eh, ulatusega tegeleda. <clears throat> Te näete riide, eh, siin riike näete eh, vasakult paremale vastavalt eh, skp elaniku suhte ning vasakul pool näete siis vaesemaid riike, mis absoluutinvesteeringute eh, osas, mis, mille nad vastu võtsid, nagu te näete, seal, kus see ring on joonistatud, näete, milline vajakajääk seal on. üheksakümmend protsenti mobiliseeritud investeeringute osas tuli eh, siis eh, Euroopa Liit viiskümmend alt, eh, mille liikmesriigid said umbes kümme protsenti. põhjused, miks see geograafiline ulatus on olnud nii piiratud, on väga erinevad. üks on olnud see teatud konkurents EFSI ja struktuuri investeerimisfondi struktuuri investeerimisfondide vahel eh, ühtekuuluvusriikide jaoks, sest eh, EFSI soovib eelkõige eh, struktuuri investeerimisfondide mõju tegevust võimendada. teiseks, teatud liikmesriikidel on suuremad võimed selliste projektide elluviimiseks, samuti on ka ekspertide puudus väga tõsine probleem ja väga tihti ei ole projektid ka piisavalt suure ulatusega. samas aga äh, Eh, on asi murettekitav. Eh, peame olema ka õiglased ja peame eh, vaatama ka mobiliseeritud investeeringuid absoluutväärtustes, mida see tähendab, mida selline investeering ennast kujutab. peame vaatama ka majanduse suurust ja elanikkonna suurust. ma hüppasin, ütleb kõneleja ta ei reageeri kaugjuhtimispuldile. loodan, et teil on see paberil silme ees, ma antud hetkel ei saa päris hästi hakkama selle masinaga siin even faster than I am. Alfred on veel kiirem kui mina. ühesõnaga, kui me eh, vot-, võrdleme EFSit eh, SKP-ga, võrdleme seda SKP-ga ja EFSi per capita, siis on pilt teine, eriti kui vaatame EFSit eh, võrreldes SKP-ga teda, siis näeme, et absoluutväärtustes ei ole mitte pari, suurimad saajad Suurbritannia, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, vaid eh, hoopis Eesti, Bulgaaria, Hispaania, Portugal, kes on suurimad kasusaajad eh, investeeringute osas SKP suhtes. arvan, et on õiglane eh, arvesse võtta ka riigi suurust, nagu seda teeme ühtekuuluvuspoliitika ja teiste eurofondide juures. niisiis eh, see võib-olla need eh, mured geograafilise ulatuse pärast pisut liialdatud olnud, on tõendeid selle kohta, et äh, kuna praegusel hetkel on viiskümmend kaks protsenti äh, suunatud investeeringutest saavutatud, äh, siis EFSI suudab saavutada eesmärke ning on ka esmaseid tõendeid selle kohta, et võimendiefekt on samuti tekkinud praegune praegu on nii, et rusikareegel on see, et kuus kuud tagasi oli võimendi efekt neliteist koma üks ja eh, praegu on see rohkem, nii et võib tunduda, et tundub, et me saame ees, eh, püstitatud eesmärkidega <clears throat> toime. dokumentides ja slaididel näete suhteliselt kena, vähemalt minu meelest kena eh, graafik lisandväärtuse osas, see on meie minu meelest samuti võtmetähtsusega. halliga on joonistatud eh, eh, veel lisand, see täiendavusaspektid äh, ja praegu täiendav on kõik see, mis puudutab äh, äh, siis piiriülest taristut, riski jagamisvahendid ja alluvus. mida see siis tähendab kokkuvõttes, mida see täiendavus tähendab, seda sõnastus on üsna laiapõhjaline ja täiendavus äh, on olemas siis, kui EFSI projektid äh, äh, on teostatavad ja kui neid poleks võimalik olnud teostada ilma EFSita või nagu määrus seda ütleb, vähemalt mitte samas, samal määral. nii et see võima-, mitte samal määral, see laieneb väga paljudele võimalustele ning äh, see aitab võib-olla ka eh, paremini kaardistada eh, rakendatud projekte. meil on mitte, meil on esmane nimekiri eh, selle kohta, kuidas täiendavus tegelikkuses realiseerus ning teatud piirini Euroopa Investeerimispank soovis täiendavus luues täiendavust, luues nii-öelda EFSI investeerimiskomisjoni, nad nägid ette, et see puudutas ka seda, kui kiiresti projektid ellu viidi. ja seega rakendus, projektide rakendusfaas pidi kiirenema. Nad äh, olid võimelised seda tegema see just nimelt EFSI ja investeerimispanga poolsele sekkumisele suurendades äh, turu usaldust, et äh, ka erainvesteerijad äh, võtaks, muutuks aktiivsemaks, et ei, et näiteks oleks olemas tehnoloogia, et digitaalne protsess kiireneks ja samuti ka taristu innovatsiooni äh, valdkonnas praegusel hetkel tänu sellele on kuuskümmend protsenti uusi kliente rohkem. ja minnes järgmise slaidi juurde, näed, vaatame siin siis Euroopa rahastute konstellatsiooni. siin näeme, millised rahastud ja rahastamisvahendid on EFSile kõige lähedasemad. ärgem unustagem siin, et struktuurifondid eh, on osa eh, rahastusvahenditest ning eh, nende eesmärgid on samuti üsna laiapõhised ja praegusel hetkel EFSI, ESIFi eh, eesmärgid tunduvad eriti lahedased olevat. Eh, tulevikus on ilmselt raske nende erinevust eh, märgata ja Euroopa Investeerimispank tegeleb erinevate fondidega, mille osas ei ole selge, mil, kui suurel määral nad kattuvad EFSiga. Lähme nüüd järgmise slaidi juurde. me jälgime seda, millised sidususe sünergiad Euroopa eelarvega kuidas ja loomulikult see, et oleks see, et panna kokku e-, eelarve, mis oleks keskendunud tulemustele. Euroopa Liit on teadlik sellest, et sünergia ja sidusus on võtmetähtsusega. E, suunised EFSI rakendamise, rakendamine koos ESIF-iga on üks esmaseid teatisi, mille komisjon välja pakkus ja nad on äh, kõigest, äh, see on kõigest äh, üks osa rahastute galaktikast ja sünergia on praegu vaid osaliselt on, on uuritud, kuid Euroopa Investeerimispank soovib tungivalt üle vaadata viimastel kuudel astutud sammud, muuhulgas ka Euroopa ühendamise rahastu ja EFSI eh, tegevuse osas. nagu ütlesin, on praegu vähe tõendeid selle kohta, et struktuurifondid ja EFSI omavahel konkureerivad, eriti sellepärast, et eh, on olemas ka eh, teatud bürokraatlikud barjäärid ettekandlus kohustuse tähtajad, mis eh, muudavad keeruliseks neil koos tegutseda ning eh, teatud valdkondades, nagu näiteks VKE-de toetamine ja eh, teadusuuringud ja innovatsioon on, on erinevate võimalus, erinevaid võimalusi eriti palju ja see on, võib tõesti tekkida väga suur killustatuse oht. kuid on siiski tõendeid, vähe tõendeid selle kohta, et liigume sünergia suurendamise suunas. kasutatakse erinevaid eelarveallikaid ja e, DG Connect näiteks ta käivitas selle aiariba e, e, suunatud investeeringud EFSI põhiselt ja on tõendeid selle kohta, et väikesed projektid äh, võivad toetuda sellistele sünergiatele, täienduvus, mida me rõhutasime, on eh, komisjoni läbi loodud, kas eh, siis eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont või muu ja ja EFSi muidugi äh, võib äh, küsida, mil määral EFSI-ga seoses kerkivad esile eelarve ühtsuse küsimused, kuna me ei tea veel, äh, kui suur on tegelikult risk ja mil määral Tagatisfond tegelikult on protsessi kaasatud ja selgusetuks jääb samuti veel ka see, milliseks jäävad liikmesriikide panused EFSI-sse selle asemel on kummaline, kui me vaatame eelarve universaalsust, siis tänu sõltumatule hinda, hinnangule ja turust sõltuvale arhitektuurile on EFSI tegelikult äh, äh, samalaadne struktuurifondidega ja nagu me täna oleme kuulnud, siis netobilanss ja poliitikad mõjutavad suuresti eelarve universaalsust. veel üks äh, Äh, probleemkoht, äh, kutsume üles äh, seda komisjoni ja parlamenti uurima seda küsimust EFSI kaks punkt null aruteludel, nimelt demokraatlik aruandlus ja kogu selle programmi läbipaistvus. Euroopa Kontrollikoda ja Transparency International on selle kohta juba selgelt oma seisukohta väljendanud äh, seal puudub äh, parlamentaarne järelevalve, äh, see on keskendunud tegelikult äh, turu olukorrale ja järelevalve tegelikult puudub. kui parlament oleks juhtkomitees selle töösse kaasatud ja investeerimiskomisjonides samuti osaleks. Need küsimused on tõstatatud ja on soovitatud, et Euroopa Parlamendist võiks olla investeerimiskomisjonidest üks liige vähemalt. aga muidugi peab äh, komisjon jääma sõltumatuks. üks liige seitsmest äh, kas üks liige seitsme siis saab sellist sõltumatust äh, kuidagi kallutada või mitte, see on eraldi küsimus. see oleks positiivne samm, aga sellest äh, ilmselt ei piisaks äh, praegustes tingimustes. komisjon FC kaks punkt null ettepanekus näeb ette nõuded Euroopa Investeerimispangale suuremaks läbipaistvuseks hindamistel ja see puudutab ka investeerimiskomisjoni otsuseid üksikprojektide kohta, aga muidugi me kõik mõistame, kuidas see reaalselt äh, tööle hakkaks. Äh, üksikprojektide äh, hindamine on väga keeruline ja muidugi me mõistame, miks me peame mõistma, milline lisandväärtus igast projektist tuleb. mis puudutab nüüd aruandluskohustust, siis siin on lahknevused selle vahel, Äh, kuu-, ka-, eeskirjad äh, on üha rangemad äh, finantsinstrumentide kasutamisel ja struktuurifondide kasutamisel, aga samas, kui sama, samu finantsinstrumente, sama tüüpi finantsinstrumente kasutatakse, siis tekibki lahknevus, kuna äh, ühissätete määrusest ja finantseeskirjadest tulenevalt äh, on vaja tugevamat eksante hinnangut, kus on paika pandud ka täpsed nõuded selleks, aga samas äh, EFSi jaoks äh, selliseid nõudeid ei ole ja kõik Euroopa Investeerimisfondi poolsed, poolne tegevus oleks siis täiendav lihtsalt Äh, suurem läbipaistvus ja ühtlus selles osas oleks tervitatav. meie üldine hinnang jääb äh, üsna objektiivseks, kui me hindame EFSit, siis peame hindama ka selle tõhusust äh, vastavalt selle eesmärkidele, mida see siis pidi saavutama, ehk siis Euroopasse investeeringute mobiliseerimine, seega EFSi Eh, eesmärgiks ei olnud eh, Euroopa majanduse stabiliseerimine või ühtekuuluvuse suurendamine, vaid eh, Euroopa piirkonnad, ega ka mitte Euroopa piirkondade arendamine, aga samas tuleb tagada, et EFSI kaks punkt null ei kahjustaks ka neid vastavaid eesmärke ja seda tuleks kindlasti arvesse võtta, kui selle kallal töötatakse kui me räägime investeerimiseesmärkidest, VKE-d, teadus- ja arendustegevus, innovatsioon, taristu, siis tundub, et EFSI on saavutamas oma eesmärke, aga üks aspekt ja üks sektor, mille me siin eraldame, kuhu ei ole piisavalt fonde paigutatud, on sotsiaalküsimused ja investeeringud inimkapitali. selle puhul me soovitame parlamendil kaaluda võimalikke seoseid äh, Maria Joa Rodriguez'i äh, Euroopa sotsiaalõiguste samba raportiga, kus äh, käsitletakse ka sotsiaalseid investeeringuid, võib-olla sotsiaalsete investeeringute paketiga aastast kaks tuhat kolmteist, mille komisjon välja töötas, aga mille tulemusi me pole näinud, saaks samuti seoseid luua. aga kahjuks see viimane projekt ei ole piisavalt rahastust allikaid leidnud. aga kui me räägime investeeringutest, siis me leiame, et EFSI äh, vastavalt oma eesmärkidele ja nende täitmisel on üsna hea rahastusvahend, kuna selline äh, finantsstruktuur on, vastab äh, turutingimustele üsna hästi, kus küsim-, küsitav ei ole mitte fondi likviidsus, vaid probleemid võivad tekkida pigem riskide ja Äh, nende määraga, seega tuleb, äh, toob see turule äh, usaldatavust. aga ma rõhutan seda, et EFSi üldised tulemused sõltuvad kaasnevatest poliitikatest, mis siin, nagu me teame, on kõrvale jäetud. siinkohal võiks olla eesmärgiks ka äh, rõhutada või tugevdada äh, teist ja kolmandat sammast äh, Euroopa investeeringute kavas. Äh, mainiksin ka ühe nõuandekeskusi, sinna peaks koondama kogu tehniline abi, aga ainult kakskümmend kuus miljonit aastas on eelarves sellele ette nähtud ehk siis äh, Nõuandekeskuse eelarve on piiratud ja me ei saa eeldada, et see suudab pakkuda tehnilist äh, tuge ka nendes riikides, kus äh, võimekus sellist tuge pakkuda on madalam vastavalt eelarvele. see saab hõlmata ainult neid riike, kus on teostatavamad ja kasutavamad projektid, näiteks Ühendkuningriigis nõu-, nõuandekeskus praegu töötab Äh, mis puudutab komisjoni ettepanekut EFSI kaks punkt nullis, siis äh, seal rõhutatakse just äh, nõuandekeskuste rolli ja seda rõhutatakse võtmetähtsusega vahendina selleks, et suurendada EFSI geograafilist katvust. aga samuti tuleb arvesse võtta ka olukordi, kus sellesse ei saa rohkem panustada. lõpetuseks investeerimisplatvormide kolmas sammas äh, Äh, uuringus on käsitletud ka meie arvamus täiendavate poliitikate kohta, aga viimasel slaidil on rõhutatud meie viimane märkus, nimelt äh, üleskutset edasiseks tegevuseks tuleks kaaluda võimalusi äh, täiendavate arengute loom-, jaoks Äh, ja arvesse tuleks võtta ka riigipõhist ja poliitilist riski. liikmesriigid on äh, nõustunud äh, Euroopa Investeerimispanga välismandaadiga ja ilmselt mingisuguse sarnase riskijagamise kokkuleppega saaks ka EFSI arengu küsimusi ja geograafilist kattuvust kindlasti parandada. suur tänu teile kõigile kuulamast ja esi-, esimehe lahkel loal annaksin sõna oma kolleegile ja siis äh, lõpetuseks äh, kuuleksime teiepoolseid küsimusi ja reaktsioone. lühidalt palun, jah. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. üritan teha tõesti nii lühidalt kui võimalik räägiksin nüüd äh, makro ähm, finantsstabiilsuse vahendist, me rääkisime sellest juba eelnevates äh, sõnavõttudes ka. ma tahaksin anda väga lühikese ülevaate sellest ja keskenduksin kolmele teemade kogule, mis võiks olla eelarvekomisjonile huvipakkuv ja eriti siis räägiksin sellest, millised on riskid Euroopa Liidu eelarvele, kui me räägime äh, Äh, makrofinantsstabiilsusvahendist, äh, ähm, siis äh, demokraatlik kontroll ja vastutuskohustus ja siis räägiksime sellest, kuidas kogu neid asjade kogu hallata. ja siis lõpetuseks mõned märkused ka koondavalt kõigepealt tahtsin ma anda siis lühikese ülevaate kõikide nendest finantsstabiilsuse, makrofinantsstabiilsuse mehhanismidest. Need on jaotatud erinevatesse kriteeriumites, kriteeriumite kaupa. esimene kriteerium oli see, et tuleb eraldada need, kes on Euroopa Liidu eelarve all. siin me räägime peaasjalikult äh, maksebilansi teostamise süsteemist ja finantsstabiilsuse fondist. maksebilansi toetamise süsteem on ainus, mis oli juba enne kahe tuhande kümnendat aastat olemas, kõik ülejäänud loodi vastavalt äh, kriisi arengutele nüüd äh, see maksebilansi toetamise süsteemi vahend, äh, see on suunatud äh, mitte ala euroriikid, mitte euroala riikidele, sellepärast et loogika oli euro loomisel sees, et neid sisemisi ebatasasusi ei tekigi euroalas ja et ainult euroalasse mittekuuluvad riigid võivad maksebilansi kriisiga Äh, sattuda silmitsi ja sellepärast on see vahend äh, ainult nendele ette nä-, äh, nähtud, aga kriis õpetas mulle, meile midagi muud. kriisi üks suurimaid õppetunde oli see, et euroala riigid võivad sattuda samuti maksebilansi kriisidesse ja need kriisid võivad puudutada palju suuremaid summasid kui ähm, see, mida ette oli nähtud kõigepealt selle maksebilansi toetamise süsteemiga. nüüd siis Euroopa finantsstabiilsusmehhanismist räägiti, see on samuti Euroopa äh, eelarve all. Euroopa komisjon võib kasutada turgudel tagatisi Euroopa Liidu eelarve piirides ja raha koguda siis on kolm instrumenti veel, mis on täiesti Euroopa Liidust väljaspool seisvad. Need loodi pärast aastat kaks tuhat kümme äh, reaktsiooniks kriisile Kreeka äh, laenu vahend, mis loodi selleks, et anda finantstoetust äh, Kreekale. finantskriisi seal käivitus kriis kahe tuhande kümnendal aastal, muid vahendeid ei olnud ja summa, mida oli vaja, oli suurem kui äh, Äh, vahendeid oli. siis EFSF, Euroopa Finantsstabiilsusfond, äh, kui loodi see Kreeka äh, fond, siis oli selge, et on vaja ka laiemat mehhanismi ja loodigi siis Euroopa Finantsstabiilsuse fond ajutisena. kiiresti tuli aga välja, et jutt ei käi siin ainult summadest, mis olid juba palju suuremad ja olulisemad, vaid et tuleb luua alaline mehhanism ja aastal kaks tuhat üksteist siis liikusime edasi eh, ja jõudsime siis lepinguni, mille, millega loodi Euroopa stabiilsusmehhanism. sellest ma ei taha palju rääkida, aga vastaksin ainult eh, sellele, mida, millest räägiti enne. ESM ja FSF e ei anna mitte ainult finantstoetust nendele riikidele, kes on sattunud surve all eh, rahaturgudel, vaid võivad olla ka rekapitaliseerumise rahastajaks pankade puhul sellest varem räägiti. üks oluline mõõde on ka see, et need pangad ei saa otse, et need vahendid ei saa anda rahaga otse pankadele, rekapitaliseerida panke, vaid peavad seda tegema läbi riigi ja läbi valitsuste. siin me rääkisime, räägime, panime kokku lühidalt need summad, mis on veel üleval, kui me kõik instrumendid kokku võtame, siis umbes kolmsada kuuskümmend miljardit on veel üleval, mis on, kolmsada kuuskümmend miljardit, mis on laenatud erinevatele riikidele, Kreeka on peamine kasusaaja olnud, ülejäänud summad on suhteliselt väikesed ja üks äh, joon on veel see, et enamus riikide puhul on äh, laenu tähtaeg äh, väga pikk äh,, kuni aastani kaks tuhat nelikümmend kaks. Läheme edasi Äh, olulisemad osad, nagu ma ütlesin enne. üks küsimus, äh, mille me enda tõstatasime, oli see, et millised riskid kaasnevad Euroopa Liidu eelarvele makromajandusliku stabiilsuse. Need mõjud äh, on palju lähemal, mitte kaugeleulatuvad mõjud. Brexit ja Suurbritannia lahkumine, aktiva ja passiva tuleb üle vaadata terves Euroopa Liidus ja tuleb üle vaadata kõik need elemendid, mis on sees nendes satelliitides ja meie küsime, mis on eh, näiteks sellise Kreeka jaoks loodud vahendi väärtus. mis puudutab Kreekat, siis Brexitil tegelikult ei ole mingisugust vahet, sest et Kreeka tegemist on kahepoolse laenuga, EFSF on seal sees, ESM-i pole kaasatud ja selles mõttes on see asi lihtne, aga näiteks Iirimaa puhul on see muidugi teema. Portugali puhul samuti. mõlemad riigid on äh, saanud äh, laenu EFSM-ist. see on üks nendest äh, teemadest, millest äh, tuleb rääkida ja see on otseselt sellega seotud. veel üks punkt, äh, mille, mida ma tahtsin rõhutada, et kui me võtame arvesse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tehtud nõukogu muudatuse, millega vaadati üle FSM, siis äh, vaadati see üle selles osas, et need riigid, kes ei kuulu euroalasse, ei pea vastutama nende kohustuste eest, mis on võetud euroala riikide jaoks. ja see on tegelikult ka vastus teile, härra esimees, sellele punktile, mille te tõstatasite see muidugi teeb asjad lihtsamaks Brexi-, Brexiti puhul, aga suhteliselt see on natukene kummaline. kõigepealt meil on eelarve all maksebilansi toetamise vahend, kus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid äh, vastutavad tegelikult laenu eest, tagavad laenu, mida võib kasutada kõikide liikmesriikide puhul, EFSM-i puhul aga ainult euroala riigid ja ainult euroala riigid kannavad seda riski ja see võib tekitada küsimusi, kui me hakkame rääkima eelarve ühtsuse põhimõtetest. ja veel üks märkus, mis on oluline, puudutab veel ühte põhilist äh, põhimõtet, nimelt läbipaistvust, äh, mis on eelarvele seatud printsiibiks. mitmeaastane finantsraamistik riskid, mis on seotud EFSM-i ja maksebilansiga, ei ole väga selge see ei ole konkreetselt välja toodud, sest see on kõik marginaalides. ja küsimus on selles, et kui mõni riik, näiteks nagu Iirimaa või Portugal, äh, läheks pankrotti, mis saab siis? ja selles puu, selle puhuks on meie dokumendis üsna terve, üsna mitu küsimust, äh, millele on jäänud äh, vastus andmata, sest see nõuab palju detailsemaid uuringuid. aga lubage rääkida teisest punktist, millest ma tahtsin rääkida, demokraatlik kontroll ja vastutuskohustus, ka sellest räägiti varem. üks punkte siin on see, et kui me räägime EFSF-ist või EFSM-ist, mis on täiesti väljaspool eelarvet, ei saa me rääkida demokraatlikust kontrollist, see on valitsustevaheline kokkulepe, mis neid kontrollib ja Euroopa Parlament ei olnud isegi kaasatud äh, selle lepingu ettevalmistamisel kui te vaatate aga näiteks lunastusmehhanismi omal ajal, siis oli parlament küll kaasatud aruteludesse. see, et Euroopa stabiilsusmehhanism saab osaks Euroopa lepingutest, oleks parlamendi oluline sellepärast, et siis on parlamendi roll suurem ja see on viie presidendi aruandluses, aruandes ka konkreetselt, avalduses konkreetselt ka sees ja nii et eeldatakse, et selline see areng saab olla. ja varem ka juba öeldi, et ainus demokraatlik kontroll oleks võimalik läbi siseriiklike parlamentide, aga äh, siseriiklikud parlamendid loomulikult keskenduvad ainult oma osale erinevates mehhanismides ja mitte kellelgi ei ole seega demokraatliku kontrolli kogu asja üle, nii väljamaksete protsessi kui ka äh, vastastikuse mõistmise memorandumi ettevalmistamisel see pilt on tõesti väga killustunud ja väga keeruline mõista ja on küsimus selles siis, kuidas me saaksime ratsionaliseerida seda ülesehitust ja milline süsteem kujuneb välja tulevikus. kui me vaatame asjale pikas perspektiivis, siis tegelikult vastus on mõneti üsna lihtne. Kreeka laenuvahend oli, loodi ad hoc Kreeka jaoks ja see hääbub. EFSM loodi samuti ajutisena Äh, maksebilansi vahend, kui me nüüd kõik eeldame, et kõik euroalasse täna mittekuuluvad riigid saavad euroalasse, saabub ka ja lõpuks peaks jääma ainult pikemas perspektiivis alles Euroopa stabiilsusmehhanism. ja tekibki küsimus, et kuhu see ESM siis mahutada, mida sellega teha? ja meie oleme teinud siis ettepaneku, äh, pakume välja kaks äh, vastandlikku ettepanekut, nendest peaks siis rääkima. kõigepealt ESM võetakse Euroopa Liidu eelarve raamistikku. niimoodi on see ette nähtud ka viie presidendi raportis äh, ja, ja sellega siis kaasnevad teatud mõjud. Euroopa Liidu eelarve piirid tulevad siis mängu, parlamendi järelevalveõigus ja ühenduse meetodi kasutamine ning ei tohiks unustada ka seda, et see peaks olema midagi muud kui äh, makromajanduslik äh, stabilisaator, äh, näiteks fiskaalsuutlikkust puudutavad vahendid ja nii edasi. teine valikuvariant oleks siis peaaegu et risti vastupidine. SM luuakse eraldiseisva institutsioonina oma personaliga, selleks oleks ka oma vastutusmehhanism, see on praegusel täiesti puudu ja ta vastutaks siis mitte ainult äh, fondide jagamise, vahendite jagamise eest, vaid vastutaks ka äh, selle äh, vastastikuse mõistmise memorandumi koostamise eest. praegu vastutab selle eest komisjon koos Euroopa Keskpanga ja IMF-iga. ja minu viimane märkus. kas see on ajas püsiv lahendus? Ehm, jah, tuleb küsida enda käest, et kuidas ratsionaliseerida erinevaid instrumente. üks küsimus on selles loomulikult, et kas maksebilansi vahend ja EFSM peaksid, ehm, kas neid tuleks koondada ESM-i alla või la-, leida teine lahendus. võiksime ju eeldada, et ESM praegu on suhteliselt suutmatu, tema maht on väike, see, seda kasutavad peaasjalikult Portugal ja Iirimaa. me võime tuua selle ESM-i alla ja me loome siis FSM-i suutlikkuse läbi selle ja saame anda laenu kõikidele riikidele, kes on hädas. see tagaks demokraatliku kontrolli, kuid see hõlmab ka teatud riske Euroopa Liidu eelarvele, nii nagu ma varem juba mainisin. suur tänu! suur tänu, proua Alcidi, suur tänu selle ülevaate eest, täiesti selge, mis te ütlete ja see näitab väga selgelt, millised raskused meil on euro-, eelarve ühtsena hoidmisel. EFSi äh, raportöör saab nüüd sõna, Jose Manuel Fernandez. suur tänu, härra esimees. EFSi kõrghetk on möödas isegi VKE-de puhul, ettevõtted siis, kus on kuni kolm tuhat äh, töötajat, äh, on äh, sada miljonit tagatisena lihtsalt paigutatud ühest aknast teise, sellepärast et seda kasutati väga palju. mina arvan, et me peaksime nüüd edasi minema äh, ka selle instrumendiga, see peab eh, jätkuma, sellepärast et eh, Euroopa Liidu vajadus investeeringute järgi töökohtade loomiseks ei kao ja majanduskasvu toetamiseks ei kao samuti. räägiti siin Euroopa Liidu eelarve ühtsusest, universaalsusest, noh, EFSI, selle võib võivad kokku panna ainult liikmesriigid, kes äh, vastutavad äh, selle eest ilma igasuguste tagatiseta. Äh, Euroopa Liidu eelarvest praeguse tagasi on viis, kuus miljardit. eelarve umbes sada nelikümmend viis miljardit eurot. aga komisjon selle asja niimoodi tegi president tahaks, komisjoni president tahaks kaasata parlamenti ja määrust on muudetud ja on tagatud rohkem äh, läbipaistvust ja vastutuskohustus on pandud ka selgemalt äh, paika. räägitakse praegu ju parlamendis äh, väga palju sellest EFSist, nii et selles mõttes see fond on olnud suhteliselt edukas ja seega minu meelest oleks loogiline, et need liikmesriigid, kes on ühtekuuluvusfondi kasusaajariigid, jah, kasutavad kõigepealt ära struktuurifondi vahendid ei ole üllatav, et ühtekuuluvusfondidest kasusaajad riigid võib-olla on väiksemate kavatsustega kui teised. me peame öö, ähm, motiveerima riike, ma ei tahaks öelda, et meile kohustuse panema, vaid motiveerima liikmesriike, et öö, äh, struktuurifonde ja EFSit tuleks kasutada mõlemat investeeringute tagamiseks. ainult niimoodi üheskoos äh, saavutavad nad täie mõju. üks äh, suurimaid EFSi möödapanekuid on olnud see, et ei ole platvormi. ei ole liikmesriikide vahel mingisugust platvormi ja väga oluline oleks sellise platvormi loomine. näiteks äh, Energialiidule, see oleks väga oluline digitaal äh, ühendusele, see oleks oluline, kui me tahame ühisturult eemaldada barjäärid ja see on üks eesmärkidest. ja ma arvan, et selles osas me peaksime küll rohkem ära tegema. eelarves on ette nähtud kakskümmend miljonit eurot ja parlament võitles selle eest, et toetus äh, kandidaatidele näiteks avaliku sektori asutustele peab olema tasuta ja ta ongi tasuta ja VKE-dele. Nemad maksavad ainult kolmandiku kuludest, nii peaks olema. aga ma arvan, et üldiselt võiks need asjad paremini toimida, meil on vaja ühendusi siseriiklike äh, ametitega, pankadega, äripankadega ja teiste struktuuridega, mille võiks juua siseriiklike äh, struktuuride juurde, et aidata natukene kandidaate. see pole struktuurifondidega ja ühtekuuluvusfondiga konkureeriv fond, nad ei ole võistlejad omavahel, see on täienduseks. ja e, siit tõusetub ka tema täiendavus. ma ei tea, kas seda määrust oleks võimalik praegu oluliselt pärand-, parandada. kuulasin suure huviga soovitusi, mis on tehtud näiteks täiendavuse definitsiooni parandamiseks me peame määrust lihtsalt korralikult tõlgendama, aga see on hoopis teine teema. määrus, mis avab, mis on ava, avatud ja kui komisjon tahab, ütleb, et tuleb ka sotsiaalfondiga tuua sidemeid sisse ja kalandusfondi ja vesiviljelusfondiga, siis äh, mis siis? see on ka avatud fond, aga üks probleem on, et see on selline üldine fond, seal ei ole ei geograafilisi või äh, teemapõhiseid erisusi. kui mõni liikmesriik äh, või äh, regioon on selline, kus ei ole need, kes projekti kirjutaks, siis need jäävadki rahastamata ja sektorite puhul on see samamoodi. me peame aitama neid regioone, kus on kõige rohkem raskusi et nad saaksid nõu, et äh, nad saaksid esitada taotluse ja saaksid niimoodi äh, leevendust oma vajadustele. ja üks mure on mul veel, nende projektide suurus. selle fondi puhul üks asi oli väga positiivne isegi see skp põhisuse, äh, põhine lähenemine, lähenemise kultuur hakkab muutuma ja kõige väiksem laen, mis EFSist välja anti, oli kuusteist miljonit. viiekümne miljoniline projekt Portugalis ja Lissabonis ei võrdsustu sama kalli programmiga Berliinis, aga viiekümne miljoniline projekt äh, Lissabonis ei ole võrdne viiekümne miljonilise projektiga minu kodukülas äh, Lillverde. viiskümmend miljardit Berliinis ei ole ju ka sama, mis äh, kõige vaesemates piirkondades, mida see kõik tähendab? tähendab see seda, et me peame vaatama, milline on projekti mõju, mitte ainult riigi kaupa, vaid ka regiooni kaupa. täiendavuse kriitika, ma saan sellest aru aga ma ka kahtlen selles, kui öeldakse, et jah, peetakse määrusest kinni sest need investeeringud, mille me tegime, nojah, neid võib teha, see on õige, aga tulevikus? millist tulevikust, räägitakse kahest-kolmest aastast. tehakse nii-öelda ennetavaid taotlusi, ka see on üks täiendavus nii et ka selles asjas peaks olema selgus ja ma arvan, et me peame seda fondi natukene parandama ja selle nähtavust ka natukene parandama. sest just nimelt VKE-de lahtris on väga palju selliseid ettevõtteid, rohkem kui sada tuhat, kes on sellest fondist tänaseks kasu saanud, aga kuivõrd seda kõike tehakse läbi vahendajate, ei teadnudki seda, et nad sellest äh, raha said. kodanik ei teagi, et raha tuli EFSist. härra esimees ütleb, see ongi Euroopa kõige suurem probleem. Euroopa ei tee mitte midagi otse ja muudkui kasutab allhankeid, äh, vabaühendused ja nii edasi kui te va-, käi-, käiksite siin majast väljaspool ringi, siis äh, üllatute, et Palestiinas Euroopa on kõige suurem doonor, aga mitte keegi ei tea seda, see ei ole mitte kuskil näha. härra Fernandes jätkub, meie peame seda nähtavust äh, suurendama, see on meie kohustus ja kohustus on näidata, et näiteks ka Suurbritannia jaoks on see fond väga kasulik. Suurbritannia on seda kõige rohkem kasutanud. see on ka solidaarsusfond solidaarsusfond, see on ühtne tagatis mis äh, aitab kaasa investeeringutele. see ongi Euroopa solidaarsuse äh, tõend ja näide. laiendamise eesmärk. see eesmärk, et asjad ei koondu, vahendid ei koonduks ühte piirkonda geograafiliselt või ühte sektorisse aga sellistest teemadest nagu sotsiaalvaldkond, kui projekte ei esitata, siis on ju võimatu äh, neid heaks kiita. aga iga valitsus omab ka kohustust üritada äh, koondada kasusaajad ja ma olen nii-öelda palju ette võtnud ja provotseerinud, äh, et see asi nii läheks ma olen veendunud, et me peame seda määrust parandama ja seda ka teeme, aga mitte kunagi ei õnnestu meile peale suruda selle määruse ühte tõlgendust. aga vähemalt äh, me peame seda proovima. aitäh! suur tänu, härra Fernandes! suur tänu nende märkuste eest ja asjade perspektiivi seadmise eest. räägiti sotsiaalsetest investeeringutest. see kõlab väga hästi, sotsiaalsed investeeringud, see on korrektne poliitika, aga ma ei tea, kuidas eh, sotsiaalse investeeringu puhul eh, laenuprojekti kirjutada, see on nii nagu teadusuuringute eh, puhul mingil hetkel tuleb võlg tagasi maksta, aga sotsiaalprojektide puhul see ei pruugi alati nii olla aga ma tahaksin lihtsalt teada, kas on mingisuguseid konkreetseid variante sellele, härra Fernandes. teate, harva juhtub sellist asja, et me ei ole härra Artüiga samal meelel, aga täna on selline kord. meil on väga palju institutsioone ja organeid, kelle aluse, töö, tegevuse aluseks on solidaarsus, kellel on vaja uut äh, varustust ja kes on mitu korda võtnud äh, väga kallist laenu pankadest. see on nii paljudes äh, piirkondades, paljudes riikides ja seda küsimust ei tohi samuti unustada rahvastiku vananemise kontekstis. Euroopa peab reageerima ka sellele probleemile, noh muidugi loomulikult võib küsida, kui tõhus see kõik on, Äh, need sünergiad näiteks elamuehituses, mis teadusmaailmaga tehakse. jah, neid küsimusi tuleb esitada. Horisont kaks tuhat kakskümmend võiks siin aidata struktuurifondid, mitte kõikides riikides küll selle eesmärgi äh, nimel, aga see võiks nii olla. see tähendab seda, et äh, võimalusi on ja ma ütleksin, et meil lasub peaaegu et kohustus endale sellised poliitilised eesmärgid seada. ma tahaksin kõigepealt ennetada erinevate vaatevink-, erineva arvamuse, vabandust, ma eh, ei taha jääda eriarvamusele härra Fernandesiga ma saan aru küll jah, et sotsiaalettevõtted peavad võtma ka laenu, aga üldiselt on tegemist eh, asutustega, kellele annavad tagatised avaliku sektori Äh, asutused ja tegelikult kasutatakse selleks avaliku sektori vahendeid. härra Manka. No, minu fraktsioon samuti toetas EFSI projekti ja kui see täiendavuse tingimused täidetakse, kui suudame ligi meelitada uusi investeeringuid mida muidu me ligi ei suudaks meelitada, oleks see fantastiline, peame seda toetama. kuid vead siiski juhtuvad ja eh, igatahes eh, see, mida, mida ütles härra Fernandes, on positiivne mõju EKE-dele, mis on ilmselge, kuid eh, peame siiski mõtlema selle peale, kuidas me finantseerisime eh, tõesti eh, esimeses faasis, eh, nii et sellel ka täiendavusmõju ole või me üritasime iseendaga konkureerida. nii et need projektid, mis oleks olnud muidu finantseeriti, teiste fondidega finantseeritavad, finantseeriti sellest fondist näiteks, näiteks termi, termoisolatsiooni eh, projekt eh, minu kodumaal eh, finantseeriti läbi EFSI, võib-olla ta oleks niigi pisut kiiremini <clears throat> ellu rakendatud ja võib-olla saadi selle tõttu uusi fonde. kuid peame mõtlema selle peale, kas neid äh, projekti ei saaks EFSit äh, kasutada, ilma EFSit kasutamata. meie äh, oleme suutnud projekte finantseerida ilma EFSita Slovakkias, aga valitsus, mis soovib Pariisi kokkuleppe äh, ja nõudmisi ellu viia, ütleb, et kui EFSi võib-olla rivaal tulusfondidele jah, aga ta võib olla ka suuda äh, konkureerida äh, tavalistele äh, äriprojektidele. meil on vaja investeeringuid Euroopas, aga neid tuleb nii kasutusele võtta, et neid juhul, kui neid ei ole võimalik finantseerida teisel viisil. üks miljon inimest näiteks äh, ostavad äh, elektriauto, mida nad muidu ei ostaks, ma ei tea, kas see on õige viis edasi liikuda. aga võib-olla me investeeriks sama palju ilma EFSita. see poleks õige, kui see nii oleks, seega täiendavust tuleb paremini defineerida. Merci, monsieur Manka. tänan, härra Manka. arvan, et nüüd võime viia arutelu ettekannetest EFSi osas äh, üle viia arutelule meie äh, visiooni juurde Euroopa eelarve tuleviku kohta ning annan kõigepealt sõna eelarvekomisjoni eelnevale liikmele, härra Kalfin kes on komisjoni endine liige ja kes osales kõrgetasemelises omavahendite töörühmas. milline on teie nägemus sellest, milline peaks olema Euroopa Liidu tegevused, see, kogu selle rägastiku eh, kordapanemiseks, mis kogu eelarve muudab täiesti loetamatuks? suur tänu, härra esimees. tegemist äh, on äh, klassikalise näitega selleks, sest et Euroopa eelarvest on väga raskest, äh, raske aru saada, nähes kõiki neid vahendeid, mis, mida finantseeritakse Euroopa eelarvest ja nüüd lähen edasi inglise keeles enne. varem te rääkisite sellest, kuidas äh, siduda Euroopa Liidu eelarvet paremini EFSI edasiarendamisega, see on väga hea võimalus liikmesriikides investeeringute suurendamiseks, aga kui me vaatame, mis on juhtunud nendes riikides, eriti just sel-, nendes, mida me paremini tunneme, siis äh, mitut asja kindlasti annaks parandada. suur osa EFSI investeeringutest lähevad VKE-dele ma kardan, et sageli on need, tuleksid sarnased investeeringud ka ühisrahastusprojektidest ja härra Manka seda ka juba mainis, me peaksime vaatama kaugemale eh, ja vaatama, mida teevad VKE-d, VKE-d eh, liikmesriikide soovitatavate kommertsettevõtetega sõlmivaid lepinguid ning lõpuks äh, muutuvad äh, ka investeeringutele atraktiivsemaks, aga see on ka kõik. Äh, need nõuandekeskused, mis me juba loonud oleme, need ei ole kindlasti suunatud VKE-dele. ja kui me sellisest rahastamisest räägime, siis ma kardan, et vähemalt minu riigis on lõpptulemus see, et me näeme, et kaasrahastamine äh, Äh, suureneb, see tähendab, et Euroopa Keskpangad äh, saava, äh, annab, Euroopa Keskpank annab pankadele odavamalt raha, aga igal juhul on likviidsus piisav, et neid pro-, projekte rahastada. mis puudutab VKE-sid, eriti neid, mida EFSI kaudu tuleks rahastama, rahastada ja seda tuleb kindlasti tulevikus silmas pidada, tuleks moodustada mingisuguseid investeerimisplatvorme või segarahastusvahendeid, mida saaks kasutada ka näiteks välisrahastuse äh, jaoks, siis oleks ka teistel finantsasutust, asutustel võimalik äh, äh, oleks kasu-, võimalik kasutada lisaks Euroopa fondidele teisi vahendeid ja selleks oleks äh, lõpptarbijatele äh, ainult kasu. EFSI äh, praegu jääb kuhugi toetuste vahele ja Euroopa Investeerimispanga poliitikate vahele. ning teiseks, EFTi loodi eesmärgiga stimuleerida liikmesriikide majanduskasvu ja tööhõivet, oleme kuulnud kolme kriteeriumi, kuidas äh, Äh, seda hinnata per capita või sõlt-, sõltuvalt SKP-st või äh, seal oli ka kolmas äh, variant, aga keegi ei räägi otseselt faktidest ja kui me räägime tõhususest, kui mis on mõju siis tööhõivele ja majanduskasvule tegelikult erinevates liikmesriikides, ükski nendest kriteeriumitest ju sellele ei viita. kui meie eesmärk on makromajanduslik, siis me peame leidma ka mingisuguse äh, Äh, näitaja makromajandusliku mõju hindamiseks äh, mitte ainult liig-, äh, Euroopa Liidu jaoks, vaid ka liikmesriikide jaoks ja võib-olla siis saame tänu sellele kriteeriumile näha, kas fond on edukas või mitte. ning EFSist veel lõpetuseks nii palju, ja see puudutab jälle seda mõtet, et EFSi on makromajandusliku äh, protsessi tööhõive ja äh, majanduskasvu stimuleerimisega ette nähtud, aga härra Manka juba ka mainis äh, seda küsimust, et kuidas mõjutab see ühtekuuluvust. see on teine oluline poliitika ja mina esitaksin mõned argumendid, võib-olla mitte siin, kuigi neid on väga lihtne tuletada, aga EFSI struktuur mitmel juhul on vastukäiv Euroopa Liidus ühtekuuluvuspoliitikale. ma ei ütle, taha öelda, et EFSI on halb idee, aga võite ju ette kujutada, et selline rahastamismudel, mida Euroopa Investeerimispanga kaudu investeeringud, Äh, investeeritakse, siis suurem osa projektidest lähevad rikkamatesse liikmesriikidesse, ma ei süüdista selles Euroopa Investeerimispanka ega kedagi teist, muidugi äh, tulutoovat projekti on väga keeruline äh, mahajäänud piirkonnas leida. aga me peame selgelt ütlema või, ja nägema, et sellel projektil ühtekuuluvusel selline mõju on Äh, ja muidugi võib-olla ei ole see olulisem kui makromajanduslik mõõde, aga igal juhul tuleb seda ka arvesse võtta. Äh, nii palju siis EFSist, nüüd räägiksin ka mõne sõnaga äh, eelarve tulevikust. õnnitleksin teid, härra esimees ja ka eelarvekomisjoni liikmeid selle seminari korraldamise eest. olen omavahendite kõrgetasemelises töörühmas äh, koostanud ka raporti ja see keskendub peamiselt küll omavahenditele, aga äh, käsitleb ka kulude struktuuri, sest äh, vastasel juhul ei oleks võimalik seda hinnata muidugi peab äh, olema tõhusam ja läbipaistvam ja see puudutab nii omavahendeid äh, kui ka kõike muud. ma ei käi siin läbi kõiki soovitusi, äh, mille me oleme välja töötanud, võimalikud kandidaadid, tagasimaksed ja nii edasi ja nii edasi. meil on vaja rohkem sõltumatumat eelarvet. teiseks, me peame andma olulisema rolli demokraatlikult valitud institutsioonidele ehk siis Euroopa Parlamendile. tänase seminari jooksul oleme me näinud, et mitmed finantsvahendid ja see on fakt, ja ma ei taha et öelda, et see tingimata tõhususele viitab, aga äh, mis puudutab demokraatlikku järelevalvet, siis äh, siin on väga palju puudujääke, mida rohkem finantsvahendeid me loome, seda vähem äh, demokraatlikku järelevalvet meil on ja sellepärast me räägime siin eelarve ühtsusest, me oleme rääkinud äh, selle piirangutest, sest Euroopa Liit ei ole ju pank, me ei pea siin silmas pidama ainult tõhusust, me peame ka teavitama maksumaksjaid sellest, kuidas nende raha kasutatakse ehk siis eh, eelarve ühtsus on samuti väga oluline, samuti on väga oluline demokraatlik järelevalve eh, iga rahastamisvahendi osas. kolmandaks tuleb välja töötada selline eelarvemenetlus eh, Euroopa Liidu tasandil, ühtne eelarvemenetlus Euroopa Liidus, praegu on väga palju erinevusi ja lõpuks jõutakse selleni, et kuidas äh, tõhusamalt kasutada äh, Euroopa Liidu vahendeid. aga meil on äh, ju üht, sarnane maksubaas, me peame lähtuma ka samadest tingimustest, me peame ühtlustama eelarve riiklike eelarvemenetlustega. ja muidugi tuleb silmas pidada kestlikkust, arvesse võtta pika, pikaajalised eesmärgid ja nende saavutamine on samuti väga olulise tähtsusega ning äh, minu järeldused. muidugi see võitlus on äh, igavene äh, parlamendi ja nõukogu vahel. tänase seminari alguses me nägime, et kahjuks on parlament nüüd alla jäämas selles võitluses, me peame suurendama parlamendi rolli eelarve järelevalves see arutelu jätkub, aga igal juhul peame me hakkama otsima liitlasi kui me tahame suurendada demokraatlikud äh, järelevalvet äh, Euroopa Parlamendi poolt äh, Euroopa Liidu eelarvele, siis peab olema meil ka mõistmine riiklike parlamentide poolt ja siis nendepoolne kokkulepe, kuidas jagada seda demokraatlikku järelevalvet riiklike ja Euroopa Parlamendi vahel. see oleks väga hea lähenemisviis ja järgmisel nädalal ongi meil parlamentide vaheline konverents ja see oleks kindlasti üks punkt, mida me saaksime seal arutada. mina teeksin ettepaneku et me peame si-, selles suunas liikuma veel otsustavamalt, me peame looma töörühmi, mis tegelevad selle teemi-, te-, teemaga ja kohtuvad regulaarselt, aga töötaks välja ka mingisuguse kava, kuidas riiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament saavad seda äh, tööd jagada ja. muidugi tuleb äh, siia kaasata ka omavahendid äh,, eelarve täiendavus ja nii edasi ja nii edasi. ning äh, siis äh, veel üks problemaatiline küsimus äh, nõukoguga suhtlemisel ehk siis äh, neto tagasisaamise küsimus. Äh, see puudutab ühte protsenti Euroopa Liidu majandusest, seega suurt makromajanduslikku mõju sellel ei ole. aga samas peetakse suuri arutelusid riiklikul tasandil, nagu tegemist oleks kõige olulisema aspektiga Äh, va-, vaat-, vaadakem näiteks Brexiti-eelset arutelu äh, Ühendkuningriigis, kus äh, arutelu peamiselt tagasimaksele keskenduski. me ei tohi neid teemasid segi ajada, sellepärast et riiklikud parlamendid ei aruta tegelikult seda, mis toimub Euroopa Liidu eelarvega. Nemad esitlevad avalikkusele seda, milline on Euroopa lisaväärtus ja see ei ole tagasimakses, vaid äh, me peame pakkuma igale liikmesriigile mingit konkreetset lisa, lisaväärtust. ja ma tean, et väga keeruline on äh, seda välja uurida ja mõõta, milline see lisaväärtus olla võis, võib, aga äh, väga palju on uuritud ka euro mitte kasutusele võtmise kulusid ja võib-olla peaks arutelu keskenduma sellele, mi-, mi-, mida toob Euroopa Liit sellest aspektist ja võib-olla siis äh, õnnestuks jagada riiklike ja Euroopa Liidu tasandi institutsioonide vahel see küsimus ära, aitäh. suur tänu, härra Kelfin. tahaksin tervitada siin kahte eelne, eelmist eelarvekomisjoni esimeest ja palun, et nad võtaksid sõna meie praeguses arutelus. kas Jaanus Levandovski soovib midagi öelda? alustuseks aitäh. täna õhtul kohtuvad äh, eelarveveteranid, äh, kes on kõik valmis äh, juba ümbertöötluseks. aga mis puudutab praegust olukorda, siis arvan, et tavapäraste väikeste Euroopa eelarvete aeg on möödas minu jaoks äh, oli see aeg üheksakümnendatel, siis kui Hispaania, Portugal ühinesid, kui eelarve ei puudutanud enam põllumajandust, vaid hästi välja, vaid sellest sai hästi struktureeritud äh, finantslisand ning ka tekkisid mitmeaastased struktuurifondid mitmeaastaste eelarvetega. loomulikult see eelarve <clears throat> oli ka, seal oli ka muid eesmärke äh, kuid äh, äh, see kõik muutus e-, suure e-, laienemisega, et, äh, et kaotada ära ajalooline ebaõiglus, kuid sel ajal oli palju neid riike, mis muretsesid, et nad ei saa enam netotoetust pärast seda, kui teised riigid ühinevad Euroopa Liiduga. mina sel ajal leian, et eelarvet praeguse Brexiti ajal tuleb tõesti seda tuleb äh, kaitsta ja praegu me näeme rohkem Euroopat vähema rahaga, mis puudutab äh, tulevikuprojekte, siis äh, ja selles osas, mis puudutab konventsionaalset Euroopa eelarvet, siis on siin tõeline paradoks. seda praegu Äh, siis äh, seda peetakse väga, seda väga kritiseeritakse, väga kritiseeritud osa Euroopa eelarvest, kuid äh, kõik need äh, kritiseeritakse kõige rohkem näiteks otsemakseid ja äh, seega otsemaksed on see osake eelarvest, mida kritiseeritakse, see jääb ka nii tulevikus ja Brexitiga võib-olla on veel üks paradoks seotud äh, mis äh, annab võimaluse äh, äh, uusi strateegiaid välja töötada, aga tulevase paindlikkuse jaoks oleks parem, see parem kui lihtsalt eks antepanused praegusel hetkel aasta lõpuks on niimoodi et on lihtsam näidata äh, raha puudujäägi ja mitte arutada paranduseelarveid küsimust. see kergesti ennustatav on ka see, et me üritame valitsusvahelisi fonde kasutada äh, ennustamatute sündmuste jaoks, aga mis puudutab seda ühtekuuluvusküsimust siis näen siin kahte survestamisvõimalust tulevikus, võttes arvesse meie piirandetuid vahendeid ja, ja, ja, ja võimendamisvajadust ja peaks kasutama grantide asemel eh, eh, teist tüüpi fonde eh,. me räägitakse ka sellest, et, eh, et ei ole vaja eh, tingimata kasumlikkusest hoidu. härra Fernandes ja härra Kalfin ei eksinud, et see puudutab kõik projektide ülat-, ulatust ja praegusel hetkel kõige rohkem on toetust saanud Suurbritannia, Hispaania, Itaalia, Saksamaa juhivad, aga samas muudab see paljude jaoks olukorda ka Bulgaarias ja ka mm, teistes riikides. nii et eh, kui see on see tendents, eh, siis meil on vaja rohkem nõustamist ja teine küsimus eh, puudutab kolme küsimust Euroopa eelarve käsitlemist Euroopa liikmesriikide eelarvetest. see arutelu muutub kindlasti tulevikus veel ägedamaks ning võib äh, oota ka ühtekuuluvusriikide poolset äh, äh, vastusseisu, kes võivad omavahel koalitsioone moodustada, aga samas on <clears throat> meil vaja ka endeid veenda ja teisi veenda ja selleks, et netomaksjaid veenda, et ei piisa sellest äh, Eh, kui tõstetakse ühtekuuluvuse majanduslikku kasumlikkust, on seega hea taristu looja, see loob paremaid turgusid, on vaja tõestada ka seda, et tegemist on poliitilise ühtsuse küsimust, võttes arvesse, et et eh, eh, meil tuleb investeerida Euroopa Liidu poliitilisesse ühtekuuluvusse. täna õhtul on kell juba väga palju, kaks tuhat seitseteist on väga oluline aasta, näeme, milline uus mitmeaastane raamistik üles ähm, ehitatakse, aga me näeme ka kahel suurel panustajal, suuremal panustajariigil äh, toimuvad äh, valimised. meil on vaja rohkem jätkuvust, meil on vaja midagi enamat kui tavapärane eelarve ja kui tavapärased tendentsid säilivad, äh, siis äh, me, me äh, jõuame tundmatu maale ja äh, kus on ainult küsimused ja vastused. Nous poursuivons avec les présidents. jätkame Rainer Pöögega. suur tänu, härra esimees miks praegu poliitilises olukorras ja selles, mis äh, ootab meie globaal-, millest me räägime tänases poliitilises olukorras tegelikult ja selles globaalses külas, milles me elame järgnevatel aastatel ja kuidas me kavatseme rahastada oma lootused ja ootused. millest me räägime, mitte millestki muust kui vabadusest ja julgeolekust Euroopa kodanikele ja julgeolekut äh, laiemas äh, tähenduses, see tähendab äh, julgeolekut meie naabruspiirkonnas, sellepärast et meid ümbritsevad läbikukkunud riigid ja nüüd need vahendid, millest me räägime, kui me ei suuda neid ellu rakendada, siis sellel rändekriisil ei olegi lõppu. ja see tähendab seda, et me peame leidma ühtsed lahendused ka rahastamise poolel. lisaks välispiiride kaitse lisaks ühtsele rändepoliitika rahastamisele solidaarsus ülesandena, nii nagu kaheksateistkümnes lõige Lissaboni lepingus ka ütleb, on osa sellest. aga me peame selle kõrval leidma ka võimaluse stabiliseerida meie naabruspiirkonnad. see tähendab seda, et me peame aru saama, et teadusuuringute ja tehnoloogia puhul, nii nagu ka julgeoleku ja kaitsepoliitika puhul, peame otsustama, nii nagu Galileo puhul pidime otsustama aastaid tagasi, et kas me tahame eh, tulevikutehnoloogiatele panustada, kas me tahame olla sõltumatud selles osas, kas me tahame julgeoleku- ja kaitsepoliitikas, arvestades praeguseid olusid, eh, selgeks teha, et me oleme valmis Euroopa Liiduna võtma endale suuremad kohustused ja sellel on ju ka mõjud eelarvele. ja kolmas punkt, euroala stabiliseerimine tegelikult ütleb alusleping väga selgelt, eesmärgiks on siseturg ja vääringuks siseturul on euro. ja kõik muu on erand praegu, välja arvatud kaks riiki, tulevikus ainult üks, on kõik euro teel, kui nad selleks on valmis, nad euroalaga ka liituvad ja meie kõik üheskoos seda arengut toetame. ja sellepärast kõik see, mis öeldi enne, kõik need arengud erinevate struktuuridega, seesama maksebilansi toetamise ähm, mehhanism ja kõik need päästevahendid on ainult üks pusle äh, see, sellist asja pole Rooma lepingus ette nähtud maksebilansi toetamise süsteemi kasutati esimest korda naftakriisi ajal, neid miljardeid oli siis vähem seal, aga sellegipoolest. ja viimase kriisi ajal kasutati seda euroalasse mitte kuuluvate riikide puhul Rumeenia, Bulgaaria ja Läti, kui ma õigesti mäletan. aga tegelikult, kui kõik joo-, liituvad euroalaga, nii nagu ette on nähtud, siis seda maksebilansi vahendit meil enam ei ole vaja. aga äh, aluslepingu äh, Äh, lõige sada kakskümmend kaks lubab päästeoperatsioone, kui me aitame riike looduskatastroofi puhul või selliste arengute puhul, mille vastu riik ise ei saa, siis tuleb parlamenti selle kohta äh, teavitada ja praegune lähenemine, praegune tõlgendus ei ole ajas vastupidav, selle artikli öö, äh, tõlgendus ja see tähendab seda, et järgnevatel kuudel me peame mõtlema ka sellele me peame väga selgelt vaatama, mida me ilma lepingut muutmata teha saame, selleks et luua stabiilsed struktuurid, et äh, euroalas oleks äh, stabiilsus pikaajalisem, kas seda e-, läbi Euroopa Valuutafondi või Euroopa maksukapa-, äh, kapatsiteedi loomise mis peaks toestama siis Euroopa eelarvet ja siis me peaksime hakkama rääkima ka võimalikest haldusmeetmetest mis tulevikus siis võimalikkusel võiksid, võimalusel viia piiratud lepingumuudatustele. praegu rasketel aegadel, kus liikmesriigid tahavad astuda sammu tagasi, suveräänset, räägivad suveräänsusest, aga me ärge unustagem, et kõikide nende, nende jaoks on Euroopa vahendid olulised ja Euroopa oluline ja kui me lubame sellist juttu edasi rääkida, siis see mõlgib Euroopa Liitu me peame kasutama finantsvahendeid tulevikus ka selleks, et me üheskoos liikmesriikidega, koos komisjoniga lõpuks ometi aru saame, et äh, meil järgnevatel aastatel teatud poliitilised prioriteedid, nii nagu ma mõned äh, näited ka tõin, nendele tuleb äh, keskenduda, tuleb teha ka eelarvemõttelised äh, järeldused sellest, et me saaksime tagasi kodanike usalduse, et nad aktsepteeriksid ja saaksid aru, et kui me asjad õigesti paika saame, võitleme äh, nende vabaduse ja julgeoleku eest, seda ka läbi eelarvepoliitika, aitäh! suur tänu, härra Pööge! ja nüüd annaksin sõna Jan Mulderile kes on endine eelarvekomisjoni liige ja palun teil siis äh, oma seisukohta avaldada. And, uh... suur tänu äh, selle kutse eest ja nende tundide jooksul, mil ma olen siin istunud, olen taas, on mulle taas meenunud, kui huvitav komisjon see on ja kui huvitavad on need arutelud, mida siin maha peetakse. teen lühidalt ja ma saan ka lühidalt teha ma ei ole eelkõnelejate seisukohtadele vastu, ma olen nendega enamikul juhtudel täiesti päri ja soovin rõhutada lihtsalt seda, mida nemad on juba öelnud. austatud eelarvekomisjon, mina leian, et viimased kümme aastat on Euroopa Parlamendi töö kvaliteet kõvasti langenud kaks lugemist, äh, reservidega mängimine, äh, mis varasemalt olid lubatud, enam need äh, lubatud ei ole. olen ühtmelt teistega ka selles osas, et tuleb MFF läbi vaadata, ümber töötada ja ühte aspekti pole veel mainitud, nimelt liikmesriikide silmakirjalikkus me ju hääletame esmalt kulukohustuste üle, siis hakkavad, hakkab komisjon neid ellu rakendama ja siis tuleb maksete küsimus mängu ja siis tekib alati probleeme, sest neid kulutusi nähakse riiklike kulutustena ja argument on alati see, et kuidas on võimalik, et kriisi ajal Euroopa Liidu eelarve äh, suureneb kolm kuni neli protsenti maksete kaudu, aga liikmesriikide äh, Äh, eelarvetes peab äh, vahendeid piirama. jah, selline on see tagajärg, kui me oleme äh, võtnud kohustuseks toetada mitmeaastast finantsraamistikku, siis me peame need kohustused ka ellu rakendama ja äh, kui me äh, võtame kasutusele uue omavahendite süsteemi, siis see teeks meid sõltumatuks äh, rohkem eelarvest endast. mis puudutab nüüd kõrgetasemelist töörühma, siis nemad on teinud mitmed olul-, mitmeid olulisi soovitusi, mida ma pean ka väga oluliseks. nimelt me ei peaks mõtlema mitte aluslepingute ümbervaatamisele, see või tulemuseni jõudmine sel juhul võtaks kümme, kakskümmend aastat, me peame kaaluma teisi võimalusi Nad on teinud väga häid ettepanekuid, käibemaksupõhine ressurss võiks olla väga oluline, varasemalt on sellest viimasel ajal küll vähem kasu olnud ning rõhutaksin ka seda muret, et kui tuntakse muret kliimamuutuste vastase võitluse osas, siis peaks meil olema ka mingisugune instrument, kuhu saaks selle võitluse tarbeks panuseid teha mina leian, et eelarve tase, mis on umbes üks protsent SKP-st äh, ja on öeldud, et äh, see ei saa olla rohkem kui üks koma kaks protsenti ning lähtudes tänasest aruteludest tekib mul mõte, et kas äh, me ei ole juba jõudnud selle ühe koma kolme protsendini, kui me räägime stabiilsusmehhanismidest, erinevatest ühtekuuluvusfondist ja nii edasi. me oleme praegu väga keerulises olukorras ja ka see piir, piirang äh, tu-, tuleks läbi arutada ning lõpetuseks veel üks märkus, mina olin eelarveraportöör aastal kaks tuhat neli, äh, mil liitusid kümme uut liikmesriiki ning äh, millele keskendus arutelu siis. ka siis me arutasime eelarvepiiranguid ja rääkisime Euroopa Investeerimispanga rolli suurenemisest äh, ja jõudsime aruteludega palju kaugemale kui praegu. Euroopa Investeerimisfondi juurde jõudsime me siis ja see oligi suunatud just VKE-de probleemide lahendamisele ja ma mäletan, et kahe tuhande neljanda aasta eelarves, arves loodi kolmekümne ühe miljoni suurune lisatagatis ja Euroopa Investeerimisfondi direktor tollal suhtus sellesse väga entusiastlikult äh, ning paar aastat hiljem kohtusin temaga ja küsin, küsisin, kuidas see projekt edeneb, ta ütles, et äh, see edeneb väga hästi. me oleme pakkunud äh, garantii äh, tagatisrahastusega Skype'ile, sellest võitis ilmselt Eesti ja sellelt on nad tohutult kasumit teeninud ja see süsteem toimis juba siis ja võib-olla peaks selliseid instrumente edasi arendama. ning mis puudutab ülejäänud äh, praegu on Euroopal väga keerulised ajad ja mina leian, kuna olen mitmeid aastaid töötanud Euroopa Liidu Parlamendis, siis minust ei ole saanud euroskeptikut, otse vastupidi, üha rohkem olen ma veendunud selles, et Euroopa-ülesed lahendused ühendavad Euroopat ning eelarve on hädavajalik vahend nende e-, eesmärkide elluviimiseks, aitäh! suur tänu! härra Defoe, kes oli eelarveasjade eest vastutav direktor. Thank you, Mr President um,. I have uh... suur tänu, härra esimees. mina olen A-tüüpiline ekspert siin, sest ma ei ole eksperte kogunud, ei ekspertiisi kogunud ülikoolis ega kuskil mõttekodades, vaid istudes siin ja kuulates eksperte eelarvekomisjonis ko samas ma ei ole teeninud kunagi eh, kont või eh, putšg komisjonis, vaid kokopüüs ja eh, ja koobukomisjonis, aga nali naljaks. parlament hakkas tööd tegema juba aastal tuhat üheksasada seitsekümmend neli. ja toonane võim oli meil üsna sümboolne valitsused ja nõukogu tegid toona selle vea, et andsid äh, parlamendile lisapädevuse ja parlament on selle pädevuse edasi arendanud ja sellest äh, saigi sillutatud tee poliitilisele eelarvevõitlusele. E, parlament oli väga pragmaatiline eelarve osas ja ma tahaksin rõhutada seda, et äh, väga ühtne oldi üks endine esimees ütles, et äh, eelarvekomisjon oli äh, täie, et meil ei olnud ei keelelisi erinevusi, sellepärast et kõik rääkisid arvude keeles, ega ei olnud ka temaatilist erinevust, sest et kõik kuulusid eelarvegruppi. ja see andis väga suuri äh, võimalusi selle komisjoni jaoks tuletaksin meelde, et kaks elementi eh, olid siin olulised, mis andsid sümbioosi. nimelt eh, parlamendil oli lõppsõna mittesiduvate kulude osas ja teiseks eh, institutsioonide vaheline kokkulepe. ja see ka siis mõnikord ko öö, olid öö, põhimõtted peal ja siis raha all ja siis jälle raha peal ja põhimõtted all. ma hüppan üle paarist asjast ja räägin tulevikust. tõsi see on, et Lissabon on asju muutnud, parlamendil on tead-, seadusandlik pädevus, aga seadusandlust on vähem. ja nagu professor Benedetto ütles nõukogul on pädevust äh, praegu siiski rohkem kui parlamendil. aga minu meelest on siin kaks võimalust, et äh, seda pädevust äh, suurendada. kõigepealt tuleks suurendada eelarve tõhusust ja efektiivsust. tuleks ära kasutada võimalusi, mille pakub tulemustepõhine eelarve, aga seda teha kuidagi natukene teistmoodi ma olen olnud tunnistajaks sellele, et kogu seadusandlus äh, kõikide indikaatoritega loob äh, mehhanismi, mis on üsna tehnokraatlik ja äh, eelarvel on vaja poliitilist sisendit ja see poliitiline sisend peaks tulema parlamendilt ja nõukogult. see on parlamendis praegu puudujääk. ja teine element, nimelt Euroopa poliitikate järelevalve see on veel üks oluline element, mis, äh, mida tuleks eraldi rõhutada tulevikus, mida tuleks eraldi rõhutada tulevikus. kohtumise alguses äh, rääkis härra Lamassuur kingitustest, mille nõukogu andis liikmesriikidele. see on üks eelarve arengutest äh, mis äh, ei ole nii ette nähtud lepingutes ja seadusandlusega, aga on praktiliselt nii välja kujunenud. ja veel üks element, mis tekitab eelarves äh, tohutu jäikuse, nimelt programmide finantsümbrikud, antakse tegelikult äh, tühi tšekk nende poliitikate jaoks. kui nende tõhusus, kui eelarve tõhusus ja järelevalve oleksid tagatud, siis ilmselt need kingitused liikmesriikidele tuleks samuti üle vaadata ja need ümbrikud samuti ja seda tuleks muuta. Need on need elemendid, mida ma siia lisaksin. omavahendite ülevaate osas eelarve, mis peaks olema rohkem keskendunud Euroopa avalikule hüvele. see ei tähenda seda, et see eelarve peaks olema suurem, see võiks olla isegi väiksem, teinekord aga kontsentreeritum ja parlament võiks siis hakata pidama arutelusid selle kohta, et kas Euroopa lisandväärtus on suunajaks kõikide, kõikidele poliitikatele, nagu ma aru saan, aeg on meil juba tegelikult otsas ja suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, härra direktor Defau. arvestades kellaaega, arvan ma, et on mõist-, mõistlik arutelu praegu siin lõpetada. kõigepealt lõpetuseks, ma tahaksin kõigepealt tänada meie eksperte, kes tulid külla, kes rääkisid äh, meie kolmel arutelu osal siis täna ja selgitasid meile olukorda, rõhutasid, äh, mis on äh, eelarvegalaktika eelistest ja puudujääkidest räägid, räägiti uutest instrumentidest, et kui raha ei ole, siis äh, hakkab tööle üks igavene e, inseneritöö äh, ja leitakse lahendused äh, ja öeldakse, et leiti kolmsada ja, ja luuakse uus investeeringute fond, millega öeldakse, et koondatakse kolmsada miljardit aga kas investeeringutest on puudus eelar-, Euroopa Liidus sellepärast, et ei ole eelarveid, vaid sellepärast, et väga palju takistusi on ühisturul ja paljud investorid küsivad, et nad ei tea, millised on reeglid eh, homme nii et kui me tahame investeeringuid hoogustada, siis on vaja usaldusväärsus tagada, aga kas usaldusväärsus on tagatud, kui on eh, kõhklusi raha eh, vastupidavuse osas, meil on jah, keskpank ja rahapoliitika, aga meil ei ole majanduspoliitikat meil on siseriiklikud poliitikad, mis seni ei ole suut-, mida seni ei ole suudetud koordineerida. mul on palju lootusi Raimar Pööge poolt ettevalmistavat äh, äh,, ettevalmistavale raportile, mille ta teeb koos proua Peresega. EFSi tõi väga palju positiivset äh,, aga investeeringud, mis tulevad äh, avalikust sektorist, äh, kantakse avalikust eelarvest äh, e-, eraliku ja avaliku sektori koostöö, siis tegelikult on tegemist ainult öö, selle varjamisega, tegelikult on öö, avalikkuse vahendid kaasatud, raha ei ole täna kallis. kui struktuuriforme, reforme ette ei võta, siis, võeta, siis sellega kaasneb see oht, oht, et investorid hakkavad hoopis oma raha raiskama, enne kui nad investeerivad seda. Euroopa peab koordineerima oma tegevust keskkonna, eelarve, sotsiaalküsimustes ja tuleb igasugused lõhed ületada, ühtne põllumajanduspoliitika on äh, võimalus paljudele liikmesriikidele oma raha tagasi saada, aga võib-olla me peaksime mõtlema oma konkurentsiseadusandluse muutmiseks selleks, et äh, tootjad äh, kokkuleppele jõuaksid. näiteks OPEC-i puhul on see nii tehtud. nii et me peame tootjatele andma ka võimaluse äh, ühtset kaubanduspoliitikat äh, ajada ja sellega peab arvestama ka vabakaubanduslepingutes. praegu äh, ootame väga palju sellest uuest perioodist, kõik on aru saanud, kui habras on Euroopa Liit ja Brexit on signaal, äh, midagi on viltu ja on terve rida kodanikke, kes on üldse seadnud küsimärgi alla, kui mõttekas oli nende riigi liitumine Euroopa Liiduga ja ma arvan, et meil on vaja tõesti neid poliitilisi arutelusid. jah, homme tuleks ette võtta rohkem kui täna, kuid kui liikmesriigid seda teha ei taha ja on egoistlikud jätkuvalt, siis me ei tule sellest asjast välja, omavahendid. selleks, et tulla välja sellest just retour lõksust. kõik arvutavad kogu aeg, kas ma saan tagasi selle, mis ma sisse maksin ma eita, eitatakse absolu-, eitatakse absoluutselt äh, seda, mida see tähendab Euroopa jaoks. ja kui tuleb nüüd tuua sisse makse, sellest me ei ole huvitatud, selleks, et Euroopa maksumaksja need asjad vastu võtavad, on meil vaja neil selget signaali, et maksud, mida kogutakse siseriiklikul tasandil, vähenevad, kui Euroopast hakatakse lisamaksu äh, koguma, näiteks CO2 maksud ja nii edasi kui omavahenditele üle minnakse, ei tähenda see seda, et riikidele jääb vähem raha kätte. väga oluline, vastupidi, oluline on aru saada, milline on äh, riikide suveräänsus. mõningatel juhtudel on see illusoorne ja tegelikult on liikmesriigid näidanud oma võimetust ja laskuvadki populistlikusse poliitikasse. Alain Lumassoor joonistas välja selle poliitilise probleemi, rääkis sellise, sellest, et me peame olema tõhusamad üleilmastumise kontekstis, siin on palju võita, aga meil on vaja natukene selgust luua oma tänasesse tegevusse ja me ei tohiks äh, olla äh, üllatunud, kui mõni suur ettevõte ei maksa siin maksu, seda sellepärast, et eurooplased on olnud piisavalt lollid, et lasta neil tegutseda saladuskatta, katta all, nii et äh, palju on teha, palju. Brexit on suurepärane võimalus üle vaadata meie eelarvepoliitika. lisaks sellele mitmeaastane raamistik, aga ma arvan, et äh, me peame rääkima ka sellest, mida ootab Euroopa Liit millega teha seda Euroopa Liitu sümpaatsemaks Euroopa rahva silmis. see eeldab seda, et äh, me peame pidama sellist, äh, rääkima sellist juttu, millest inimesed aru saavad. ja meil on vaja sellist eelarvet, mis on loetav ja arusaadav Euroopa kodanikele. kallid kolleegid, minu meelest oli see arvamuste vahetus väga huvitav, ma tahaksin tänada meie eksperte, kes panustasid omalt poolt, meie kolleegid, suur tänu ka teile, kes te kohale jäite ja kõrgetasemelise grupi liikmed, suur tänu, et te tulite eh, eelarvekomisjoni ette veel kord. ma tahaksin ühtlasi tänada ka Euroopa Parlamendi teenistusi, kes selle ürituse täna ette valmistasid eh, Euroopa eelarve galaktika kohta ja üritame tagada selle, et galaktikas säravad tähed võiksid anda ühise kujundi, sest et väga palju oleks võita eelarve ühtsusest. ja nende sõnadega ütlen ma, et meid ootab ees tohutu töö. ja paremat viisi polegi lõpetada seda asja kui väikese vastuvõtuga. nii et palun kõik teie, kellel veel on aega väike sõbralik moment. saame niimoodi üles näidata vastastikku solidaarsust ja soovi eelarve panna teenima poliitilisi ambitsioone. sest Euroopa Liidul on ju ambitsioon olla ülemaailmne võim. Donald Trumpi valimine Ameerika Ühendriikides võiks olla julgustuseks eh, Euroopale, arvestades mõningaid tema väljaütlemisi võib-olla võiks ta meid lausa stimuleerida edasi liikuma. suur tänu, sellega on see istung lõppenud.